tervitan ka kolleege keskkonnakomisjonist ning loomulikult äh, pressi esindajaid, aga ma oleksin äh, teile tänulik, kui te nüüd teeksite viimased pildid ja viimased videoklipid ning äh, teeksite saalis ruumi, sellepärast et inimesega on hea kõneleda, kui teda ka näed, aga praegu on olukord selline, et üks või teine inimene kaameraga on vaadet varjamas. tervitan siinkohal Günter Oettingeri, Baden-Württembergi liidumaa peaministrit. nagu te tema eluloost äh, lugeda võite, siis ta on väga aktiivne poliitik. tere tulemast siia, härra Oettinger ootame arutelusid teiega, me räägime täna energiapoliitikast ja see on meie komisjoni jaoks järjest olulisemaks muutunud, eriti viimasel aastal ja ka Euroopa poliitikana on selle tähtsus kasvanud, aga tegemist on ka vaidlusaluse teemaga ning kindlasti on tegemist äh, sellise valdkonnaga, mille tähtsus aina kasvab, kuna ka parlamendi pädevused energiapoliitika valdkonnas lähtuvalt Lissaboni lepingust äh, kasvasid. mul on hea meel, et äh, teid siin nii palju palju kohal on. tervitan keskkonnakomisjoni esimeest härra Lainenit, sellepärast et äh, keskkonnakomisjon samuti osaleb täna sellel kuulamisel. nii palju siis äh, sissejuhatuseks ja ma usun, äh, daamid ja härrad, et me peaksime nüüd alustama ja juhin tähelepanu veel äh, reeglitele eile ma juba sellest rääkisin, aga üks asi on väga oluline. pidage kinni kõneaegadest niimoodi, et viimane, kes tahab küsimust esitada, seda ka teha saaks. ja kui te kõneajast kinni ei pea, siis see kehtib kõikide kolleegide ja ka kandidaatide kohta. kahjuks ma siis sekkun ja katkestan teid. see ei ole aga mingi tigedus, vaid ma tahan sellega teha teene nimekirja lõpus olevatele kolleegidele, et ka nemad sõna saaksid. niisiis, tere tulemast, härra Oettinger Teil on nüüd kümme minutit äh, sissejuhatavaks sõnavõtuks, kirjalikud äh, dokumendid on meil samuti olemas, nii et sellest võime kõik lähtuda, palun, teil on nüüd sõna. Ich danke für die Gelegenheit und freue ma tänan teid kutsumast ja rõõmustan esimese kohtumise üle tööstuskomisjoniga ja keskkonnakomisjoniga. see kohtumine on minu jaoks väga oluline, kuna me saame niimoodi seisukohti vahetada ja ma tahan sissejuhatavalt öelda, et ma kandideerin Euroopa Komisjoni, eeldades tihedat partnerlust Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni vahel minu valdkonnas. me oleme praegu silmitsi uue arengupeatükiga, mis äh, on äh, tekkinud äh, Lissaboni lepingu kaudu ja selle kaudu, et on valitud äh, uus Euroopa Parlament, meil on ka mm, uus nõukogu president ja kõrge välispoliitika esindaja ja me oleme praegu uue arengu teelahkmel, samas ka finantsturgude kriisis nii äh, Euroopa riigi regionaalsel kui ka kohalikul tasandil peame me võtma ja oleme võtnud meetmeid äh, kriisi leevendamiseks, aga me ei ole veel lõpule jõudnud. see kriis mõjutab Euroopat, liikmesriike ja kodanikke ning peale kriisi ei jää kõik selliseks, nagu see oli enne kriisi, poliitikas, majanduses ja üldises ühiskonnaelus peame me paremaks muutuma, me peame koos tegutsema, me peame konkurentsivõimet, äh, jätkusuutlikkust, sotsiaalset äh, õiglust äh, ja muid põhimõtteid uuesti defineerima. see puudutab nii majandust ja poliitikat üldiselt kui ka energiapoliitikat spetsiifiliselt, me oleme silmitsi täiesti uue arengupeatükiga. Lissaboni lepingu artikkel sada üheksakümmend neli, mida täiendavad ka teised seadused, annavad meile esmakordselt äh, kõikehõlmava juriidilise pädevuse ja energiapoliitika euroopastamine on minu jaoks väga oluline ülesanne. nõukogu, parlament ja komisjon peavad tegema selles valdkonnas tihedat seadusandlikku koostööd. ma lähtun sellest, mida olulist on tehtud viimase viie aasta jooksul ja ma tahaksin teile ausalt öelda, et äh, kümme aastat tagasi energiapoliitika ei olnud Euroopa taseme teema, viis aastat tagasi tulid esimesed impulsid ja kui vaadata, milliseid äh, resolutsioone, pakette, direktiive, määrusi on võetud vastu viimastel aastatel, siis see on tõesti väga aukartust äratav. järgneva viie aasta jooksul tahan ma koos teiega anda panuse energiapoliitika euroopastamiseks, tehes äh, koostööd ja arvestades äh, ka lähimuspõhimõtet. ma esinen teie ees äh, parlamentäärina. ma olen äh, neliteist aastat töötanud kohalikus parlamendis ja minu viis aastat äh, valitsuse liikmena on võrreldes äh, parlamendiliikme tööga lühike aeg, nii et äh, uskuge mind, ma tean, millised on kodanike ootused äh, parlamendile ja parlamendiliikmetele ning samuti, mis on ootused administratsioonile ja täitevvõimule ning ma üritan neid ootusi täita. me peame parlamendi ja komisjoni vahel tagama tiheda koostöö ja saama üle ka võimalikest erimeelsustest. energiapoliitika on Euroopa Liidu jaoks väga olulise tähtsusega. juba valdkonnana iseenesest on see oluline ja see on oluline majandusele ja samuti ka tarbijatele kes saavad kasu avatud ja tugevast siseturust ning samuti energia poliitika oluline kliimakaitse ja jätkusuutlikkuse seisukohast. Lissaboni lepinguga saime me kaugele minevad pädevused, teie saite need pädevused ning äh, piiriks on lähimuspõhimõte. me kõik äh, peame lähtuma oma päritolust, teate oma riigi seadusandlusi paremini kui mina ja meil tuleb paika panna, kus me saame edasi minna, kus me saame tegutseda ofensiivselt ja kus me põrkume juriidiliste ja poliitilise vastuvõetavuse piiridele. ma olen äh, ofensiivse poliitika poolt ja meie pädevuste väljasõelumise poolt ka siis, äh, kui äh, meid äh, ohustavad võib-olla ähm, mõned riskid, konkurentsivõime, jätkusuutlikkus ja energiatarnekindlus on kolm olulist sammast energiapoliitikas. saavutada kakskümmend, kakskümmend, kakskümmend eesmärgid äh, kümne aasta pärast on äh, julge eesmärk, me peame konkreetseid samme selleks tegema ja see on nii minu kui ka teie ülesanne. tänapäevane reaalsus tähendab seda, et äh, fossiilsed kütused äh, domineerivad meie energiaturul ning me oleme impordist sõltuvad. seetõttu on meil vaja paradigmade vahetust, põhjalikku paradigmade vahetust energiapoliitikas, meil on vaja süsinikuvaest äh, majandust, meil on äh, vaja energiatarnekindlust ja Euroopa energiasolidaarsust. kakskümmend äh, protsenti energiatõhususe valdkonnas on oluliseks aluseks, see on ambitsioonikas eesmärk, mille nimel me peame töötama, me peame võtma ka muid meetmeid ja me peame silmas pidama seda, mida me võime järgmiste aastate jooksul saavutada ja peame seda ka tegema. pärast Kopenhaagenit sõltub Euroopa autoriteet sellest, kas meie teostame oma ambitsioonikad eesmärgid või mitte. maailm, muud piirkonnad on veel skeptilised ja me peame tõestama neile, et need eesmärgid on tehniliselt äh, teostatavad ja praktiliselt teostatavad. ma kindlasti keskendun energiatõhususe analüüsile ja ma tahan tulla välja peagi uue fokusseeritud tegevusplaaniga selles valdkonnas. energia tarnekindluse tugevdamine on minu jaoks äh, teine prioriteet ja sellel on nii Euroopa mõõde kui ka välispoliitiline mõõde ja eriti, mis puudutab välispoliitikat, siis ma usun, et ähm, tugevam Euroopa Liidu välispoliitika on õige tee edasi, mitte kahepoolsed lepingud ja kokkulepped. ma ütlen ka oma riigile mõeldes, et äh, ainult siis, kui me tegutseme koos saavad kasu kõik riigid ja üksiklahendused ei ole siin õigeks teeks. just kriisi ajal oleme me võtnud äh, ambitsioonikaid äh, projekte ette infrastruktuuri parendamiseks, see tuleb kasuks siseturule ja kodanikele ning sellega me tõstame ka turvalisust, nii et infrastruktuuri arendamine on väga oluline kui me võrdleme infrastruktuuri ja liikuvust Euroopas, äh, veeteed, raudteed, maanteed, telekommunikatsiooni, siis äh, on võimalik öelda, et äh, nafta ja gaasi transportimise võimekus ja läbipaistvus võrreldes teiste transporditeedega ei ole niivõrd äh, hea, kui tarbijad seda sooviksid ja kui oleks vajalik ka taastuvate energiaallikate rohkemas kasutusele võtmiseks. kolmanda sideturupaketi ma tahan rakendada teiega koos põhjalikult ja ma tahan koos teiega kõrvaldada lüngad, mis on siseturu seadusandluses mul on äh, uue intelligentse Euroopa võrgustiku visioon ja ma arvan, et ka kodanikud tahavad rohkem interaktiivseid võimalusi äh, saada. ja me peame tõesti realiseerima sellise euroopaliku arengu kodanike jaoks. ma luban teile avatud dialoogi ja põhjalikku infopoliitikat ja seetõttu ootan ka teie küsimusi täna, mis paneksid alguse heaks viieaastaseks koostööks Euroopa energiapoliitika valdkonnas. Teil on omad ootused ja mina tahan anda panuse, et me saaksime omavahelised ootused äh, ühildada, tänan. Vielen Dank, Herr Kollege Oettinger, als erst... suur tänu, kolleeg Oettinger ja järgmisena saab nüüd esimesena esitada küsimused kolleeg Vidal Quadras, palun. aitäh, härra esimees. tere tulemast kuulamisele, voliniku kandidaat. loomulikult soovin teile palju edu. austatud volinikukandidaat Te kindlasti teate, et Euroopa Liit on seadnud endale eesmärgiks eh, võtta kasutusele aastaks kaks tuhat kakskümmend eh, kahekümne protsendi ulatuses taastuvad energiaallikad. nagu te teate, siis sellest eesmärgist ei piisa, kui me tõepoolest soovime saavutada eesmärgi minna üle konkurentsivõimelisele energiasäästlikule energiapoliitikale siis meil on vaja tagada ka varustuskindlus. on neid, kes usuvad, et madala heitkogusega energiaallikate seas me peaksime seadma endale teatud eelistused. teised, sealhulgas mina isiklikult, eelistavad integreeritumat lähenemist. seetõttu on minu küsimus ka teile väga otsekohene. kas teie eelistaksite või eelistate seda, et meil oleks integreeritud eesmärk kõikidele madala heitkogusega või, või nullheitkogusega energiaallikatele tulevikus. kas te eelistate integreeritud lähenemist sellele küsimusele? härra Tinger, palun. kakskümmend protsenti on ambitsioonikas eesmärk oma senise kogemuse põhjal Baden-Württembergi liidumaal saan ma öelda, et primaarenergia kasutamises oleme me üheksa protsendi juures, see on parem kui Saksamaal keskmiselt ja bruto elektritootmises on arv neliteist protsenti. ma arvan, et oli õige ja tark panna see väärtus ambitsioonikalt paika ja lähitulevikus see eesmärk üle vaadata ja siis sellest edasi liituda. pikaajalises perspektiivis oleme arvamusel, et meil on vaja kõrgemat eesmärki kui kakskümmend protsenti ja kuidas seda rakendatakse ja kuidas energiaallikate kogum välja näeb, see sõltub tugevalt regionaalsetest oludest tuuleenergia, veeenergia, bioenergia, geotermaalenergia, päikeseenergia. Need energiaallikad on regiooniti erinevalt äh, kasutatavad. ma arvan, et äh, subsidiaarsuse ehk lähimuspõhimõte peab siin rakenduma, me peame tegema koostööd äh, rahvusparlamentidega ja kohalike omavalitsustega, meil tuleb nendele alla mänguruumi. meiepoolne panus võiks seisneda selles, et me parandame transpordivõimekust. meil on Euroopas ja Euroopast väljaspool piirkondi, kus on võimalik suurepäraselt toota taastuvenergiat Äh, näiteks eriti just tuuleparkide osas ja siis äh, on meil piirkondi, nagu näiteks äh, Pariisi piirkond, Reini-Ruuri piirkond, kus selliseid võimalusi niivõrd palju ei ole. nii et minu arvates on Euroopa ülesanne selles, et tehakse saavutatavad äh, eesmärgid, kontrollitakse nende saavutamist ning äh, siis ehitatakse välja võrgustikud äh, ja kaasatakse võimalikult palju investeerijaid. kolleeg Vidal Kvartalas, lisaküsimus, palun. Eh, palju tänu, härra Oettinger, teile vastuse eest te ilmselt saite isegi aru, et mm, minu eesmärgiks oli pöörata tähelepanu sellistele strateegiatele, nagu on läbi viidud Ühendkuningriigis, kus väga ambitsioonikas eh, tuule- ja mõõnatõusu energeetikaprojekt on võetud eh, kasutusele ja on eh, on kõrvuti tuumaenergia projektidega, samas on tegemist mm, sellise energiaallikaga, mis, mille süsiniku heitkogused on väiksed. kas te eeldate ja pooldate sellist energiaallikate kogumit, mis kombineerib erinevad allikad, sellised allikad? austatud äh, kolleegid, eile te pidasite automaatselt ajast kinni, täna juba on see natukene raskem, nii et tõesti palun pidage kinni sellest reeglist, et äh, üks minut äh, küsimuseks, volinik vastab kahe minuti jooksul ja lisaküsimuseks on teil pool minutit, härra Oettinger, palun. minu arvates on õige kesktee kui nüüd võrrelda teie poolt välja pakutud äh, lahendusi, majandusel ja kohalikul tasandil peaks olema võimalikult palju mänguruumi, aga meil peaks olema ka nii palju eesmärgide paikapanemist kui teostatav ja mõttekas. olen arvamusel, et me peaksime püüdlema süsinikuvaese majanduse poole või süsinikuvaba nagu majanduse poole. ja siinkohal äh, austan ma kohalikku pädevust. näiteks Baden-Württembergis äh, võitlesin ma selle eest, et äh, kohaselt ähm, käsitletakse tuumaenergia küsimusi ja oma praeguses ametis ma austan seda, et äh, tuumaenergia küsimused jäävad ähm, liikmesriigi otsustada, Saksamaa näiteks äh, asub äh, tõesti Prantsusmaa, Austria vahel, see juba määrab paljudki ja minu arvates tuumaenergia on selline äh, sillatehnoloogia või üleminekutehnoloogia. meil tuleb äh, tagada turvalisus äh, teadus- ja arendustegevuse kaudu ja see puudutab ka ladustamist. Ähm, kolleeg Klante, palun. härra Oettinger, minu äh, küsimus ei ole niivõrd seotud äh, Euroopa poliitik-, energiapoliitikaga, kuivõrd äh, Euroopa poliitikaga. lähtuvalt äh, statistilistest andmetest äh, on Baden-Württembergis probleeme rahapesuga, mõningaid rahapesuvastaseid direktiive ei ole Baden-Württembergis kohaselt rakendatud ja kuidas äh, Te kavatsete töötada volinikuna, kui te ei ole suutnud oma liidumaal Euroopa eeskirju rakendada. see oli äh, küsimus. Äh, härra Oettinger, teil on aega vastuseks. tänan Nende valdkondade eest äh, vastutavad nii föderaalsel kui ka liidusmaade tasandil siseministrid. augustis kaks tuhat kaheksa pandi paika föderaalne seadusandlus ja pärast seda sai minu siseminister pädevuse viia läbi rahapesuvastast võitlust äh, kõikides valdkondades ja seda ta on ka teinud. lisaks äh, ministeeriumile tegid eksperdid äh, paar kuud tagasi ettepaneku, et äh, ka valitsuspresiidium sekkub. eesmärgid äh, vaadatakse läbi, võetakse tarvitusele meetmed ja nüüd eelarves oleme me saanud äh, lisavahendeid, meil on lisapersonal, kes siis Karlsruhes tegeleb nende küsimustega ainult Brandenburg, ainult üks teine liidumaa on läinud nii kaugele kui äh, Baden-Württemberg. härra Klante, palun. no Brandenburgis meil kasiinosid ka ei ole. ja teie portfelli kohta ka küsimus, et teie portfelli on äh, piiratud ja kas te võiksite ehk Barrosoga läbi rääkida, et natukene energiaalast äh, teadusuuringut saaksite oma portfelli tagasi? kolleegid, ma arvan, et minu portfell on selline kasvav portfell, nagu see oli ka eelkäija puhul. ma usun, et äh, energiapoliitikas aktiivsete parlamendiliikmete arv ka kasvab ja peab kasvama ja ma olen äh, täiesti veendunud, et ma saan sellest portfellist teha tõesti äh, tugeva, aktiivse portfelli. loomulikult äh, on piirid teadus ja arendustegevus, siseturg, konkurentsivõime, majandus, välispoliitika, kliimapoliitika, keskkonnapoliitika on need, kus mul tulevad piirid vastu. ja ma olen täiesti veendunud, et ma teen siin kolleegide, volinikega tihedat koostööd ning et me ei lasku sellisesse omavahelisse võitlusse president äh, peab lähtuvalt äh, lepingutest panema paika volinike ülesanded ja energia arendus- ja teadustegevus on määratud minule, sellega ma kavatsen ka tegeleda ja formaalne ja juriidiline küsimus, mis on seotud äh, energiauuringutega, äh, sellest tuleb meil veel äh, kolleegidega täpsemalt rääkida. kolleeg Ekk, palun. Eh, eh, tänan. hoolimata sellest, et keskkonnapakett on siseturu teema, tarbijad ja ettevõtjad kannatavad ja sellepärast on meil äh, siin äh, tugevad hinnakõikumised, mõjud äh, kliimale ja nii edasi. mis puudutab energiatõhusust, siis Euroopa praktiliselt üldse ei ole hakanud tegutsema. me peame võtma kiiresti vastu otsused, meil on vaja kiireid robustseid äh, tegevusi. märtsis äh, me hakkame rääkima Lissaboni järgsest äh, strateegiast äh, aastaks kaks tuhat kakskümmend ja milliste meetmetega tulete teie välja, et see olukord lahendada? härra Oettinger, palun. austatud parlamendisaadik, kõigepealt keskendun ma siseturu kolmanda paketi rakendamisele, mis puudutab energiapoliitikat. ja koos teiega panen paika ka rahastamise. kõigepealt meil on kümneaastane investeerimisplaan, mille sihtgrupiks on ettevõtted ning elektri- ja gaasivõrgud me peame elektri ja gaasi transpordivõimekust Euroopas tõstma, seda esiteks. teiseks, me keskendume supervõrgustikele äh, lõuna-põhja, lääne-ida suunal, ähm, Põhjameres ja muul. mul on kogemusi äh, ka tugevalt äh, raudtee valdkonnas ning me peame ka pöörama tähelepanu maanteevõrgustikule ja pakkuma abi kiire raudteevõrgustiku väljaehitamiseks. oluline on tõesti energiavõrgustike väljaehitamine, see on tuleviku ülesanne ja eelarvealastel läbirääkimistel tuleb meil need tegevused põhjalikult läbi rääkida ja paika panna. teiseks, minu arvates äh, on siseturul äh, väga oluline tarbijate informeerimine ja see ei ole praegu piisavalt heal tasemel. meil tuleb äh, tarbija positsiooni tugevdada, meil tuleb teha tööd avalikkuses, pressis meil on vaja kohaliku tasandi üritusi ja tõesti pöörata tähelepanu ka koolis õpetatavale. minu arvates tuleb ka sellesse panustada. kolmandaks, kui tarbijad on informeeritud, siis nad kasutavad seda infot ka hästi ja nad teavad, kuidas kasutada energiat tõhusamalt ja paremini, ka see on otsustav aspekt. ja neljandaks, lahtisidumine on teie jaoks äh, tuttav teema pikemat äh, aega juba kui mulle. meil on olnud äh, ja teil on olnud tõesti olulisi debatte nii poolt kui ka vastu argumentidega. ma tean, millised on minu riigis huvid, millised on suurte äh, elektriettevõtete huvid võrgustiku muu, müümine on üks asi, aga läbipaistvus on teine asi. ja kui me selle saavutamine, siis me saavutame siseturu jaoks palju. härra Oettinger, palun pidage kinni ajast, et oleks võimalik teile ka küsimusi esitada. proua Ekk, lisaküsimus. ja, ja eh, eh, All ödmjukhet, herr Oettinger, de åtgärder ni nämner ja härra Oettinger, need meetmed, mida te mainisite, nõuavad palju aega. supervõrgustike ehitamine, tarbijate informeerimine, see kõik äh, kestab pikka aega. me impordime viiskümmend protsenti vajalikust energiast ja varsti see võib tõusta seitsmekümnele protsendile, nii et milliste ettepanekutega te tulete välja enne kevadist tippkohtumist just energiatõusu valdkonnas? enne kevadist äh, tippkohtumist oleme leppinud Hispaania eesistujamaaga kokku ühes raskuspunktis. loomulikult äh, majandus- ja finantskriis, aga ka Kopenhaageni järgne tegevus ja energiatõhususe parendamine ja järgnevatel äh, nädalatel äh, koos teiega ma äh, vaatan läbi, mida minu portfellist lähtuvalt on võimalik teha, teen ka koostööd äh, kolleeg äh, Heidekaardiga ja siis tulevad konkreetsed sammud. härra Claude Turmes, palun äh,. Mr Oettinger. härra Oettinger, tere tulemast sellele kuulamisele kui me räägime tõhusast Euroopa Liidu energiapoliitikast, siis me räägime poliitikast, mille käigus räägitakse Venemaaga ühehäälselt. Te olete Saksa pressis öelnud, et te peate ikkagi kaitsma ka Saksamaa huve. kuidas käib see kokku voliniku tööga? Te just ütlesite, et Euroopa Liidu komisjon, mis on alati taotlenud äh, suuremat omandiõigust, kuidas te saate siis minna sellega vastuollu? kõige suurem poliitiline võitlus lähiaastatel hakkab toimuma äh, selle üle, kuidas rakendada tõhusat energiapoliitikat, energiajulgeolekut. kas te olete äh, nõus võitlema selle kahekümneprotsendilise eesmärgi eest või selle eest, et me mm, CHP direktiivi ümber kujundame või et ümber kujundatakse energiateenuste direktiiv, sest me peame aru saama, et energiatõhusus on teie eesmärk, te peate selle eest võitlema, see on teie esimene prioriteet. ja kui siin tekib mingi huvide konflikt suurte Saksa oli, oli, oligarhidega, siis kuidas te kavatsete seda lahendada? hea abgeordnet Turmes. härra Oettinger, palun. parlamendisaadik äh, Turmes kahekümne protsendi eesmärk on minu jaoks siduv. ja see, mida on kokku lepitud äh, parlamendiga, äh, ka see on minu jaoks siduv ning äh, koos teiega peame vaatama ka kaugemale kui aasta kaks tuhat kakskümmend. ja kui kaks tuhat viiskümmend oleks meil pikaajaline eesmärgik, süsinikustamise osas, siis äh, mina tahan anda oma panuse selleks, kuidas me ülejärgmisel aastakümnel saame tehnilised ja majanduslikud eeldused selleks paika panna. ma juba eelnevalt ka ütlesin, et äh, lahtisidumine on teile tuttav teema Äh, formaalsus on üks asi, materiaalne pool on aga teine asi. läbipaistvus, kõikide kulude arvessevõtmine ja juurdepääsuvõimalused, õiglased tingimused. Saksamaa ja Prantsusmaa on suured riigid ja suured energiat tootvad riigid ja nad on tõesti proovikivid ja euroopalikult objektiivselt plaanin ma sellele teemale läheneda. ma olen Saksamaa volinik Saksamaa poolt äh, esitatud, aga mul on Euroopa kohustused. ma tunnen Saksamaa struktuuri hästi, ma võtan selle kogemuse endaga kaasa, aga ma ei äh, plaani olla Saksamaa struktuuride osaks. Ähm, sellest mõõdupuust lähtuvalt võite te mind ka hinnata ja ma luban, et ka majanduslikest küsimustest lähtuma Euroopa mõõtmes. suur tänu! tänan, Klaud Turmes, kas teil on lisaküsimus? So, uh, it is... on ju avalik saladus, et teil on lähedane isiklik suhe härra Bernadaadiga ja härra Grossmanniga kes on mõlemad äh, suurte korporatsioonide tegevjuhid, EON ja Re-. Äh, kuidas käib see kokku Karlsruhes toimuvaga? kuidas te kavatsete käituda, kui teil tuleb alustada rikkumismenetlust? Äh, Saksa korporatsiooni vastu, sest ta ei ole käitunud kooskõlas Euroopa Liidu võrgustike ja alaste eeskirjadega. kas te võite mulle kinnitada, et, et te kavatsete Euroopa Liidu otsuste tegemisel tõepoolest käituda nii, et seda poliitikat tegelikult ei tehta Saksamaal? härra Oettinger, palun vastake. härra Turmes uskuge, ma suudan olla objektiivne ja sõltumatu. ja kui on tegemist äh, hagidega, siis äh, otsustab sõltumatu kohus. hagiga on võimalik äh, õigusriiklikus demokraatias seadusest kinnipidamist läbi suruda. härra Grossmaniga osalesime me heategevuslikul spordiüritusel, mis läks äh, laste toetuseks. härra Grossman suudab tõesti päris hästi äh, mängida, ta kaotas ja andis ka omapoolse panuse. ühes saalis mini, minu ministeeriumis me mängisime, aga me ei mänginud vastastikku, vaid ta mängis teistega ja see kõik oli täiesti äh, avalik ja te võite ka mängima tulla, kui oskate ja raha kaasa toote endaga. kolleeg Chichester, palun. Uh... aitäh, esimees. härra Oettinger, arvestades seda et, et kolmkümmend üks protsenti Euroopa elektrist toodetakse tuumajaamades, siis kas te usute, et taastuvad energiaallikad suudavad siin samaväärset Ehm, osa mängida näiteks eh, Sahara eh, päikeseenergia või, või Põhjamere tuulepark eh, ja, ja te, teised sellised projektid suudaksid midagi vastu panna ning selles kontekstis, kas te ehm, oskate ette näha mingeid suuremaid projekte, algatusi oma ametiaja jooksul või keskendute sellele, et olemasolev seadusandlus, kliimapakett, kolmas pakett äh, leiavad ehm, täielikku rakendamist Euroopa Liidus. tänan, härra Oettinger, palun. kliimapaketi täielik rakendumine on äh, ambitsioonikas ja vajalik, kui me tahame olla usaldusväärsed ja eeskujuks teistele maailmas sellest ähm, edasi minnes äh, on minu arvates õiged ka muud eesmärgid. järgnevatel aastatel me peame hakkama rääkima ülejärgmisest aastakümnest ja meil tuleb arutada ka sel teemal, kuhu, kus on võimalik võtta majanduslikult ja tehniliselt ambitsioonikamaid eesmärke kui kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärgid. minu arvates peaksid meil nägemused nagu Desertec olema läbi vaadatud ja arutatud kõikide osapooltega. see on suurepäraseks võimaluseks Aafrikale ja Euroopale. see on äh, võimalus kasutada päikeseenergiat. selle projektiga saaksime me välja arendada tarnevõrgustikud, mida praegu veel ei eksisteeri. nii et ma tahaksin selle projekti arendamisse kutsuda nii äh, ettevõtted äh, kui ka muud osapooled, äh, aga Desertec ei tohi endaga kaasa tuua Aafrika nii-öelda ärakasutamist, vaid see peab olema mõlemapoolne partnerlus see on partnerlus Põhja-Aafrika ja Vahemereäärse Euroopa vahel. mis puudutab tuumaenergiat, ähm, siis on riike, kus see järgmisel ja ülejärgmisel aastakümnel mängib rolli, näiteks Saksamaal on riike, mis näevad tuumaenergias äh, pikaajalist ähm, teed ja mis ei ole arvamusel, et tuumaenergia on nii-öelda üleminekutehnoloogia ja mul tuleb seda aktsepteerida. praegusest lepingust lähtuvalt otsustavad nendes küsimustes äh, rahvusparlamendid ja valitsused, kui leping muutub, äh, siis muutub äh, ka see põhimõte, aga ma pean kinni olemasolevatest lepingutest ka sellistes keerulistes valdkondades. härra Tšitšester, lisaküsimus. aitäh, esimees. oma märkustes äh, te rääkisite või kõnes rääkisite äh, sellest, et tuleb äh, kolmas siseturupakett täielikult välja kujundada ja ellu rakendada ja ka teil siin on väga oluline roll mängida. kas teie kavatsete aktiivselt toetada kogu seda tööd ja eriti jõupingutusi omandisuhete lahtisidumise osas? suur tänu, härra Oettinger, palun. siseturu äh, regulatsioon on väga oluline, eriti kui veel äh, siseturgu ei ole teatud valdkonnas tekkinudki. meil tuleb leida kesktee liiga rohke reguleerimise ja turu takistamise ning liiga vähese reguleerimise ja turu mittemõjutamise vahel ma ei taha siin hakata riike üksikult nimetama, te võite ette kujutada, mida ma pean silmas seoses mõningate suurte liikmesriikidega, meil on vaja reguleerimist, meil on vaja õiglasi turul tegutsemise aluseid, meil on vaja võimaluste loomist konkurentsi tekkimisele. meil tuleb otsustada, kuidas lahendada reguleerimis äh, küsimus seal, kus on äh, riigi poolt finantseeritud äh, jõujaamu, meil tuleb äh, rääkida ka tarnevõrgustike lahtisidumisest, müümisest, meil tuleb rääkida omandisuhetest. omandisuhetesse sekkumine toob endaga kaasa ka juriidilised ohud ning mitte kõik liikmesriikide valitsused ei aktsepteeri seda. nii et äh, minu jaoks on tõesti väga oluline läbipaistvus äh,, hindade, kulude väljaarvestamine ning äh, juurdepääs võrgustikele. ja ma usun, et äh, niimoodi saavutame oma eesmärgid. tänan, äh, kolleeg äh, Mattias, palun järgmisena. Obrigada, senhor presidente. Hoje estou aqui à direita. <laughs> Obrigada, senhor ma olen siin paremal pool, suur aitäh teile! lugupeetud esimees, lugupeetud volinikukandidaat! Te rääkisite erinevatest instrumentidest ja väga paljudest ettepanekutest väga mitmest teemast. Te märkisite ka energiatõhusust kuid te ei ole rääkinud sama palju sellest, kuidas me võiksime mitmekesistada oma kasutusel olevaid energiaallikaid ja see ongi minu esimene küsimus. Euroopa Liit ei ole tegelikult käitunud piisavalt ettevaatlikult ja ei ole teinud piisavalt äh, selleks, et toota energiat biomassist. mida te sellest arvate? võttes arvesse ka seda, et metsade kadumine on Euroopas väga suureks probleemiks. praegu esitame me ju ainult soovitusi, kuid ei ole välja töötanud siduvaid kriteeriume, mida te sellest arvate? Um palun vastake, härra Oettinger. bioenergia teema ükskõik, kas me räägime transpordivaldkonnast või äh, biomassi kasutamisest, äh, see on teema, millega me peame järgmistel aastatel tundlikult tegelema ja seda edasi arendama näiteks. näiteks kümme protsenti transpordivaldkonnas, see on suhteliselt range ettekirjutus. ma ei vaata aga mööda ohtudest, mis on seotud äh, bioenergiaga. seetõttu tuleb äh, uurida, kas äh, siin tekib ökoloogiliselt probleeme, kui näiteks põllumaad või metsamaad üli-, üritatakse kasutada äh, biomassi tootmiseks, meil tuleb hinnata lõplikku ökoloogilist äh, bilanssi ja kindlasti tuleb äh, ka biomassi tootmisel hinnata süsinikdioksiidi osakaalu mõju ja loomulikult ka toiduainete tootmine seoses sellega on väga tundlik teema sellegipoolest tuleb öelda, et põllumajandustootjate jaoks on biomassi kasutamine perspektiiv, eriti just maaelu piirkonnas ja nii kaua, kuni selle biomassi ökoloogiline bilanss on positiivne, tuleks meil selle teemaga edasi tegeleda. lisaküsimus, proua Mattias. suur aitäh. lugupeetud volinikukandidaat minu teine küsimus on samuti väga otsekohene ja on seotud teemaga, mille kolleegid juba tõstatasid. see on liikumine süsinikuvaba majanduse suunas. võttes arvesse Euroopa Liidu praegust kütusepoliitikat, kuidas kavatsete te välja töötada tegevussuunised lahendamaks neid probleeme, mida tekitab Euroopa CO2 emissioonide suurenemine. tänan. härra Oettinger, palun. ja ma olen teiega täielikult nõus ja me peame siin silmas pidama ka biomassi importi, mitte ainult seda, mis toimub Euroopa Liidu riikides. tuleb tähelepanu pöörata kolmandatele riikidele, arenguriikidele ja areneva majandusega riikidele. biomass on arendatav meiepoolsete impulsside, turumajanduse sekkumise protsentide ja kvootide kaudu, aga tuleb silmas pidada loomulikult äh, tootmise lõppbilanssi. oluline on, et oleksid ranged piirangud äh, süsinikdioksiidi osakaalu vähendamise osas. ja kui me seda bilanssi silmas ei pea, siis me saavutame vastupidise tulemuse. järgmisena kolleeg Tsavela, palun. Äh, härra Oettinger oma fraktsiooni nimel ütlen teile tere tulemast meie kuulamisele ja soovin teile omalt poolt palju edu. senini seadusandlus, Euroopa Liidu poliitika ja strateegiad äh, on hõlmanud seda valdkonda, mm, mis kuulub teie portfelli raames turupõhise lähenemise alusel. kas teil on kavatsus siin midagi muuta? ja äh, tähelepanu pöörata ka näiteks äh, tarbijakaitse küsimustele energeetikas? härra Oettinger, palun vastake. gaas on vajalik äh, toode, vajalik tooraine kõikides tööstusriikides ja Euroopa Liidus mängib ta olulist rolli nafta kõrval. mina tahan anda omapoolse panuse selleks, et gaasi kasutataks võimalikult tõhusalt. seetõttu mängib gaas elektrienergia tootmises energiaallikate kogumis väikest rolli, muudes valdkondades samuti ja gaasi osas kehtib solidaarsuse põhimõte ma plaanin Nord Streami projektis teha solidaarsuse ja partnerlusprojekti kõikide liikmesriikidega ja meil tuleb sellest projektist äh, tuleviku jaoks õppida. meil tuleb sõltuvust vähendada nii ühest äh, tarneallikast kui ka ühest äh, tarnivast riigist. nii et äh, torujuhtmed äh, Läänemeres on äh, minu jaoks sama teretulnud kui torujuhtmed äh, Kaspia meres ja selle piirkonnas ning Vahemeres ja Põhja-Aafrikas. oluline on välja arendada ka liikmesriikide vahelised Euroopa Liidu sisesed ühendused ja ma loodan, et järgnevatel aastatel me saame neid projekte edendada. Te soovite lisaküsimuse esitada, kolleeg? jah. mis puudutab alternatiivseid energiaallikaid, siis esmaspäeval Strasbourgis toimub meil äh, tööstuse voliniku kandidaadi kuulamine ja rääkides Euroopa konkurentsivõimest, siis kas te näete ette sellise energeetikapoliitika, mis võtab arvesse sellist kütusekogumit, mida võiks siis kasutada Euroopa tööstuses? härra Oettinger, palun. energia mängib Euroopa majanduse konkurentsivõimes ja töökohtade kindlustamises tõusva tähtsusega rolli mõningad äh, valdkonnad äh, nagu näiteks terasetööstus, toiduainetööstus, paberitööstus, keemiatööstus just eriti ja ka teised tööstuse harud äh, sõltuvad energia hinnast ja varustuskindlusest. nii et võrreldes teiste maast maailma majanduspiirkondadega, näiteks Ameerika ja Aasiaga, tuleb meil energiateemat äh, käsitleda kui äh, väga tähtsat äh, faktorit, kuidas säilitada oma majanduspiirkonna konkurentsivõime. liikmesriikide energiaallikate kogum on selline, nagu ta on, äh, seda tuleb aktsepteerida, seda tuleb edasi arendada, aga pidades silmas liikmesriikide pädevusi ja otsuseid. ja energia kuluga kaasneb ka sotsiaalstandardite keskkonna ja kliimakaitse teema. Euroopa peaks olema innovatiivsem kui muu maailm, aga kulude osas äh, me peaksime panustama just äh, uutele tehnikatele, uuendustegevusele, haridustegevusele. ja me ei tohiks äh, niivõrd kallilt investeerida, et lõpuks me ei suuda töökohti Euroopas säilitada. suur aitäh, härra esimees, härra Oettinger tegelikult te olete juba osaliselt vastanud sellele, mida ma tahtsin küsida, kui te rääkisite gaasijuhtmetest. kuid ma tahaksin ikkagi saada rohkem teavet selle kohta, milliseid konkreetseid meetmeid kavatsete te võtta, arvestades, et praegu ei ole Prantsusmaa ja Hispaania vahel piisavat energiainfrastruktuuri. härra Oettinger, palun austatud parlamendisaadik. meil on äh, riiklikult ja piirkondlikult äh, reguleeritud äh, elektrienergia, aga see puudutab ka teisi energialiike. koos teiega soovin ma Euroopa siseturgu realiseerida, mitte ainult äh, riikide siseturgu reguleerida konkurents äh, on äh, ääretult oluline ja meil tuleb äh, ühenduskohtade ehitamist edasi arendada. kas see toimub majanduslike arendusprogrammide abil või muud moodi, aga oma kogemusest Baden-Württembergis tean ma, et näiteks Prantsusmaaga meil ei ole praktiliselt üldse ühendust ja sellise ühenduse puudumine ei vasta Euroopa mõõtmele. härra Wagner, lisaküsimus, palun. Oettinger, le deseo. suur aitäh. härra Oettinger, ma loodan, et te tegelete energiaküsimusega energeeti-, energiliselt, tänan. järgmisena proua Kolarska-Bubinska, palun Uh, thank you very much. <clears throat> palju tänu. oma sissejuhatavas sõnavõtus te mainisite, et uh, Euroopa energeetikapoliitikas on saabunud uus aeg. nii et uh, teil on tõesti ülesanne olla Euroopa Liidus ajalooline volinik, kes mõjutab seda väga aktiivset Euroopa poliitikat ja selles mõttes ma äh, vägagi tervitan seda, mida te ütlesite selle kohta, et meil on vaja rohkem solidaarsust, et äh, meil peab tekkima Euroopa energiapoliitika. see peab olema Euroopa poliitika ja selles minu küsimus. tänasel päeval erinevad liikmesriigid eh, tihtipeale on isoleeritud, puuduvad ühendused. millised on need konkreetsed meetmed, mida te pakute välja selleks, et tagada solidaarsuspõhimõtte ellurakendamine vastavalt artiklile sada üheksakümmend neli Lissaboni lepingust? mida te kavatsete teha selleks, et edendada Äh, lõunapoolse äh, gaasikoridori väljaehitamine ja muud alternatiivsed äh, gaasiühendused. tänan, härra Oettinger, palun vastake. mis puudutab teist küsimust, siis lõunapoolne lahendus äh, seisneks äh, selles, et me saaksime Aserbaidžaanist ja Turkmenistanist uued gaasitarnijad endale ja meil tuleks sõltuvust Venemaast täiendada ja vähendada ilma, et me loobuksime partnerlusest äh, Venemaaga, mis on kestnud aastakümneid ja kestab aastakümneid, see on reaalsus ma tean, et äh, Nord Stream Läänemeres, mis äh, on kohe-kohe teostumas, on selline teema, mida Balti riigid ja Poola nimetavad just läbirääkimiste toimumise tõttu või selle viisi tõttu, kuidas läbirääkimised toimusid ja kokkulepped sõlmiti, mittesolidaarseks. meil tuleks keskpikas perspektiivis äh, loobuda kahepoolsetest kokkulepetest ja minna Euroopa kokkulepete tasandile. minu arvates äh, peaksime me suhetes tootjariikidega ja suhetes kolmandate riikidega panustama sellele, et läbirääkimisi peetaks Euroopa Liiduga, mitte ühe riigiga. ja me peame eeldama, et kolmandad riigid ei eelista ühtegi liikmesriiki või ei jäta ühtegi liikmesriiki kõrvale et äh, selline lähenemine on minu jaoks äh, oluline uh,. Thank you for your lisaküsimus, palju tänu teile vastuse eest, tõepoolest on väga oluline, et äh, te mainisite siin Poolat ja teisi meie regiooni riike. nüüd lisaküsimus, Nabucco gaasijuhtme leping. selles lepingus on ette nähtud garantiid osalevatele riikidele. ja minu küsimus on selline, kas te toetate samasuguseid kaitseklausleid, et kõik liikmesriigid oleksid hõlmatud teistes energiatarnelepingutes. Te mainisite siin Nord Streami. kas te viiksite sisse sellise kaitseklausli ka Nord Streami lepingusse ja kas te usute, et Nabucco leping äh, peaks laienema ka Aserbaidžaaniale ja Gruusiale. aitäh! härra Oettingel, palun! kehtivatest lepingutest äh, tuleb äh, kinni pidada Need lepingud äh, sisaldavad ka tarneõigusi ja muud, aga me peame oma välissuhted niivõrd edasi arendama, et ei toimu eelistamist äh, või kõrvalejätmist energiavaldkonnas. niisiis eesmärgiks on, et äh, me saame tooraine Euroopa Liitu ja siis on olukord selline, et äh, kõik äh, riigid, kõik ettevõtted omavad sellele toorainele juurdepääsu õiglastel tingimustel, avatud turul. siin on meil veel palju ära teha, mis puudutab Nabucot siis äh, välispoliitikas tuleb meil rääkida riikidest, äh, kus äh, põhiväärtusi ei nähta nii, nagu meie neid näeme, et kuidas me nende riikidega suhtleme. teisalt energia on tooraine, see on toode ja kui seda toorainet äh, kuskil esineb, siis me peaksime neid tooraineallikaid ära kasutama, et oma sõltuvust äh, ühest allikast vähendada ja see puudutab näiteks Aserbaidžaani gaasi välja kuidas me kõike rahastame ja kuidas me pikas perspektiivis seda kasutame, seda tuleb meil nüüd lähiajal otsustada. see puudutab ka Nubukot. proua Ulfskog saab järgmisena esitada küsimuse, palun. Herr Oettinger, som redan framkommit eh, finns det en o-. härra Oettinger on saanud selgeks, et ähm, siin on Ehm, natukene tekkinud ehm, muresid selles osas, et teid ei peeta väga sõltumatuks, et eh, te eelistate tuumaenergiat, teatud energiaettevõtteid. oma sissejuhatavas eh, sõnavõtus eh, te väga erinevaid huvirühmi ei maininud, ainult lõpus pisut mainisite seda, et me peame tähelepanu pöörama ka keskkonnale näiteks. Ehm, aastal kaks tuhat seitse tegelesite te aktiivselt ühes mõttekojas, mida e, seostatakse e, antisemiitlike ja homofoobsete e, seisukohtadega. kas te võiksite selgitada seda, kuidas me saame usaldada teie prioriteete? kõigepealt proua parlamendisaadik mul ei ole RV, Vattenfalli või EON-i aktsiaid, ma olen sõltumatu. aga minu ülesandeks on olnud äh, hoida tihedaid sidemeid äh, ettevõtjatega, minu arvates poliitikud ei pea olema isoleeritud äh, majandustegelastest ja ettevõtlatest. nii et sest mul on ka ametiühingutega väga tihedad äh, kontaktid, mul on EDF-iga kontakt, äh, mis on tugevalt esindatud äh, Baden-Württembergi energiamaastikul. minu arvates on oluline hoida kontakti ja pidada arutelusid ja seda ka tulevikus. ja sellest ei teki sõltumatus, vaid vajalik äh, tähendab, sellest ei teki sõltuvus, vaid vajalik sõltumatus. ja oma senistel ametikohtadel olen ma sõltumatust ka tõestanud. mis puudutab teist küsimust, siis minu eelkäija oli Valdesaimi fondi liige ja ma võtsin selle liikmelisuse üle aga siis ma astusin sellest fondist välja. ma ei osalenud mitte ühelgi koosolekul, ma ei olnud aktiivne. ja sellest ei saa mitte midagi tuletada. mis puudutab äh, antisemiitlikke äh, arenguid, siis minu suhted juudi kogukonnaga on olnud väga intensiivsed ja Baden-Württembergi liidumaal on need suhted täiesti tõestatavad. ma lähtun ajaloolisest kogemusest ja kristlikest väärtustest äh, ka oma töös siin Brüsselis. lisaküsimus, palun Eh, tack för svaret, herr Röttinger. Hur definierar... Palju tänu teile vastuse eest, härra Oettinger. Kuidas te määratlete terminit huvide konflikt? Ma vaatasin läbi volinike käitumisjuhendi ja seal ei ole defineeritud eh, sõltumatult tundub, et iga volinik ise saab otsustada, mis, mida see sõltumatus tema jaoks tähendab ja ma tahaksin teie käest teada, milline on teie seisukoht selle kohta. hea oleks, et me need küsimused saaksime kohe ära lahendada, nii et hiljem ei tekiks äh, küsimusi teie sõltumatuse osas. härra Oettinger, palun. objektiivsus, sõltumatus ja õiglus. Need on äh, demokraatia õigusriikluse lahutamatud osad. huvide konflikt ja sõltumatus on äh, Euroopa Komisjonis äh, tagatud tugevamalt kui üheski teises institutsioonis, see on tagatud tugevamalt kui äh, valitsustes, kui parlamendi liikmete puhul ja näiteks äh, Saksamaa parlamendis äh, on meil probleeme lobitööga, ma tõin, toosti, toon selle Saksamaa parlamendi näite, ma viitasin teile, ja Euroopa Komisjoni volinike puhul on tõesti äh, nõuded äh, väga ranged, aga lisaks äh, formaalsusele on väga oluline praktika ja see, kuidas iga volinik oma ametikohta näeb. oma senises töös ükskõik millisel tasemel olen ma olnud sõltumatu ja õiglane nii üksikisikute kui ka üldsuse suhtes ja mis puudutab äh, lobitööd ja majandusringkondade huvisid, siis äh, teie õigus on mind äh, kontrollida, teie õigus on mind ähm, kritiseerida ja kontrollida tõesti järgnevatel aastatel. proua Jordan Siseli, palun. härra Oettinger, oma sissejuhatavas sõnavõtus ütlesite te, et energiapoliitika üks alussambaid on jätkusuutlikkus ja te rõhutasite, kui tähtis on energiatõhusus. madalaga, madala süsinikusisaldusega energiaallikad, sealhulgas tuumaenergia, on samuti tähtsad, aga selleks on vaja suuri investeeringuid. paljud liikmesriigid on öelnud, et nad kavatsevad oma tuumaprogrammi laiendada ja ma tahaksin teilt küsida, kuidas teie arvates võiks Euroopa Liit aidata kaasa tuua selliste investeeringute stabiilsuse? lisaks me eeldame, et Euroopa Komisjon esitab radioaktiivsete jäätmete direktiivi Äh, ja ma tahaksingi küsida, et kuidas teie arvates saaks tuumajäätmetest äh, ohutult vabaneda ja kuidas aitaks komisjon tõsta ka elanikkonna teadlikkust äh, sel alal? härra Oettinger, palun. proua parlamendisaadik, me oleme silmitsi miljardite eurode investeerimisega kogu energia infrastruktuuri ainult nende investeeringute abil leevendame me sõltumatust ja saavutame oma ökoloogilised äh, perspektiivid. järgmistel aastatel on äh, põnevaks küsimuseks see, et kes investeerib ja kuidas äh, kujuneb majandusmaastik, mida teevad majandusringkonnad, mida teevad tarbijad kuidas äh, lahendada maksude, lõivude ja arendusprogrammide küsimus, mida teevad äh, Euroopa pangad, äh, kuidas antakse laenu. ja huvitav on ka see, millised stiimulid luuakse ja milliseks kujunevad eelarved ma usun, et äh, minevikus on liiga palju keskendutud äh, üksikutele meetmitele ja mitte sellisele kõikehõlmavale üldpoliitikale. ja teiseks, mis puudutab äh, tuumajäätmete lõppladestamist, siis me peame võtma tõsiselt nii tuumaenergia pooldajaid kui ka vastustajaid meil on näiteks äh, eri jäätmete osas olnud äh, prügila dumping ja me oleme otsinud äh, kohti, kus sai raha eest äh, luua prügilaid, aga selline dumping ei tohi mängida rolli tuumaenergia valdkonnas, meil peavad olema kõrged standardid ja geoloogiline turvalisus. me ei tohi lubada valesid kulude argumente, kui me räägime lõppladestamise kohtade leidmisest ja kontseptsioonide paikapanemisest lisaküsimus, kolleeg, palun. ali menite, da bi morali na-? kas te usute, et Euroopa tasemel tuleks välja töötada vähemalt äh, raamstandardid, mis puudutavad äh, tuumajäätmete äh, ettepanekut. ning samuti tuumajaamu ja kuidas on sõltumatu rahastamisega? härra Oettinger Euroopa tasand saab anda oma panuse uurimistegevusse ja nõustamisse. kui te mind äh, toetate, siis ma olen valmis paika panema ladestamiskohtade turvanõuded ja keskkonnanõuded. ma olen valmis äh, ühesõnaga tegema ettepanekuid äh, siis, millest peaksid kinni pidama investorid ja riikide valitsused selles valdkonnas ei tohiks äh, olla suuri erinevusi turvalisuse ja keskkonnanõuete osas. meil on kogu Euroopa Liidus vaja kõrgeimat standardit. härra Svoboda, palun. tänan, härra Oettinger. ma tahaksin veel esitada ühe lisaküsimuse, te rääkisite kõrgeimatest standarditest äh, tuumaenergia osas, ühesõnaga, kas me peaksime lihtsalt kõrgeimaa või kõrgemaa strateegia osas liituma, see on lihtsalt selline lisaküsimus. ja nüüd äh, sissejuhatuses te rääkisite sellest, et te ei soovi kahepoolseid lepinguid äh, nafta ja gaasi tarnetes, kuidas te kavatsete selle läbi suruda, kas te tulete välja seadusloome ettepanekuga, mille te pakute välja parlamendile või kas te soovite, et ähm, Euroopa Komisjon saab sekkuda siis äh, selliste lepingute puhul, ühesõnaga ma tervitan seda põhimõtet, mida te välja pakkusite, kuidas te kavatsete seda rakendada praktikas? härra Oettinger, palun. austatud parlamendisaadik Svoboda artikkel sada üheksakümmend neli mainib äh, solidaarsust ja solidaarsuse vaimu energiapoliitikas. see on selle artikli põhiosa ja seetõttu peavad kõik osalejad sellest kinni pidama. nii et äh, riigid äh, sellest lähtuvalt ei saa endale tekitada eelisolukorda. Kaspia meri, Türgi, ja sealt Nabucco torujuhtme toomine Austriasse on proovikiviks. meil tuleb tagada, et mitte keegi ei tunneks ennast kõrvalejäetuna. samas, kui me räägime majanduslikest huvidest, siis äh, võib-olla ka sellest artiklist ei piisa ja ma olen valmis äh, arendama koos teie ja nõukoguga välja siduvad meetmed, tagamaks Äh, et kehtib tõesti solidaarsus, ühtsed meetmed ning et me tõesti äh, teiste riikide suhtes esineme ühtsel häälel. see sõltub loomulikult ka kolleeg Ashtonist ja komisjoni presidendiks, presidendist, aga ma olen äh, valmis küll selliseid ettepanekuid tegema täna. härra Svoboda, palun tänan, härra esimees, tänan, härra Oettinger, ma usun, et see on hea vastus. aga ma loodan, et te mitte ainult ei ole valmis, vaid ka tulete tõesti välja algatusega, see oleks väga teretulnud, sellepärast et meie ühiste huvide läbisurumine on vajalik. aga te ei vastanud äh, tuumaohutuse küsimusele. kõrge standard, see on selline ähmane mõiste äh, aga millised äh, standardid on siis need, mida te lõplikult ikkagi silmas peate? standardid peavad vastama kõrgeimatele tehnilistele võimalustele ja teadmistele. me peame pidama silmas tõesti kõrgeimat eesmärki ja tuleb arvestada ka kõrgete kuludega loomulikult. järgmisena härra Karins, palun. Hier bin ich auf der rechten Seite. olen siin paremal pool. Ottinger kungs, Euroopas seven... austatud härra Ottinger, üheks Euroopa Liidu aluspõhimõtteks on siis avatud ja hästi toimiv siseturg energia valdkonnas ning tarnekindluse tagamine ning üheks heaks võimaluseks selle parandamisel on kasutada avatud ja vaba energiaturgu. kahjuks Euroopa Liidus on endiselt isoleeritud äh, niinimetatud energiasaarekesi, mis ei ole ühendatud. Äh, näiteks Balti riigid on gaasi osas sajaprotsendiliselt isoleeritud ja praktiliselt äh, täielikult ühisest energiavõrgustikust välja jäänud. minu küsimus on väga lihtne. mida teil on kavas teha volinikuna selleks, et et vältida teatud liikmesriikide ehm, äralõigatust ehm, energeetikavõrkudest. härra Oettinger, Sie haben das Wort. härra Oettinger, palun, teil on sõna. geograafiline ja infrastruktuurne olukord Balti riikides on mulle tuttav Nad tuleb integreerida täielikult Euroopa gaasi ja elektrivõrku. ma tulen tagasi juba vastuse juurde, mis ma eelnevalt andsin. suured kontinentaalsed võrgustikud või transkontinentaalsed võrgustikud ei jõua kõikidesse liikmesriikidesse. aga meil peavad olema ühenduskohad Euroopa-sisestes võrkudes ja tehniliselt, majanduslikult me peame selleks kõik tegema. praegu on käimasolevas arutelud ja me peame olemasolevate programmide abil saavutama selle, et võimekust tõstes vähendame me sõltuvust me ei äh, tohi äh, keskenduda sellele, et me vähendame oma sõltuvust välistarnijatest, aga liidusiseselt endiselt on äh, su-, tugev sõltuvus. lisaküsimus. aitäh! minu teine küsimus, kas te usute, et Euroopa Liit peaks oma mõju suurendama otsuste, konkreetselt liikmesriikide otsuste puhul ähm, investeerida energiainfrastruktuuri, juhul kui sellised otsused aitavad kaasa mõningate liikmesriikide jätkuvale isoleeritusele. mis puudutab investeeringuid, siis äh, neid otsustavad äh, ettevõtjad ja võrgustike omanikud. ma usun, et meie võrkude tõhususe äh, ja uuendamise osas tuleb meil järgnevatel aastatel väga palju ära teha. kolleeg Hatzimarkakis, palun ja härra Oettinger, palve teile, et palun rääkige rohkem mikrofoni, siis on ka tõlkidel kergem tõlkida. härra esimees, härra Oettinger, te esinete siin hästi, see mulle meeldib kuulge, see võetakse mu kõneajast maha. aga me teame kõik, kus asub Baden-Württemberg, kuidas ta toimib ja see on kõik väga vahva aga probleem seisneb selles, et äh, te ei lähe kaugemale nendest suunistest, äh, mida Barroso on teile välja pakkunud. mind huvitab Euroopa nägemus ja mind huvitab see, kuidas te suhtlete liikmesriikidega, te ise ütlesite, et liikmesriigid peavad olema valmis teatud asju rakendama, raha eraldama, ähm, päikeseenergia, ähm, ühesõnaga kreeklastel on väga moodne seadusandlus, aga nad ei tee mitte midagi ja kuidas äh, Te olete nüüd valmis panema kätte poksikindad ja võitlema niimoodi liikmesriikidena, äh, liikmesriikide ka peaministrina te ju poksisite nii-öelda kantsleriga, et teatud asju läbi suruda. nii palju siis spordist, palun, härra Oettinger. mis puudutab nüüd äh, seniseid äh, kuulamisi ja presidendi poolt antud äh, suuniseid, äh, siis äh, Euroopa Komisjon on kolleegium ja minu arvates on presidendi poolt antud suunised täiesti õiged. aga oma portfelli raames ma plaanin ka suuniseid ähm, laiendada, täiendada, Kopenhaageni kohtumine näitas seda, et äh, meil on vaja Euroopa Liidus äh, suurendada oma autoriteeti ka näiteks äh, sellise riigi nagu Hiina suhtes ja siin minnakse oma teed ilma igasugust solidaarsust üles näitamata ja meediakontrolli seal ka ei ole. ja nüüd äh, lepingust lähtuvalt tuleb meil Euroopa tasandilt äh, tõesti tugevalt edasi liikuda, meil tuleb edasi areneda, teha kõik võimalik, äh, mida leping ette näeb meil tuleb kuulata seda, mida kodanikud soovivad. mina annan omalt poolt panuse, et järgnevad aastad äh, on euroopalikud mitte tsentraliseerimise mõttes, vaid äh, selles mõttes, kuidas äh, edasi arendada oma konkurentsivõimet võrreldes teiste maailma piirkondadega, me peame kõik nii-öelda ühes paadis istuma kolleeg Hatsimarkakis, lisaküsimus. tahaksin äh, kuulda, äh, kuidas te energiatõhususe valdkonnas äh, plaanite globaalseid standardeid läbi suruda ja kuidas te teete koostööd kolleeg Potočnikuga, et näiteks need standardid ka Hiinale ja muudele piirkondadele peale suruda. meil on äh, palju äh, tooteid, mida me impordime näiteks Hiinast, äh, palju tehnikat, aga me impordime ka tõesti näiteks turbiine ja, ja muid äh, tooteid, ühesõnaga, kuidas äh, rahvusvaheliselt neid standardeid saavutada? palun äh,, härra Oettinger. oma varasemas töös olen ma kogenud järgmist eeskirjad, mis võimaldavad ettevõtetel pikaajaliselt planeerida, ei ole mitte miinuseks, vaid plussiks tulevikuturgudel. seetõttu olen ma arvamusel, et äh, me peame energiaalastes teadus- ja uurimustegevustes äh, tugevalt äh, esinema. meil on kindlasti vaja pikaajalisi eesmärke, mis on äh, tööstuses äh, teostatavad, realiseeritavad ja sellega tugevdame me oma majanduspiirkondi ja ekspordivõimekust. ma olen valmis tööstuses ja mitte ainult äh, elektrit tootvas tööstuses sekkuma. minu arvates on meil potentsiaale säästa ja tõhustada. ja teiseks valdkonnaks on loomulikult ähm, elamuehitus, uued hooned, vanad hooned, mobiilses äh, valdkonnas äh, oleme me tarbijatega palju tööd ära teinud, näiteks äh, tehnika osas, aga elamuehituses on meil tarbijatega veel nii uute kui vanade hoonete osas palju ära teha ja järgmisena kolleeg Otšev, äh, palun. aitäh, härra esimees. lubage kõigepealt härra Oettingeri õnnitleda selle eest, et ta on nimetatud volinikukandidaadiks ja ma tahaksin küsida energiatõhususe kohta. kui suurt potentsiaal on kui, kui potentsiaalseks te peate mm, madala CO2 sisaldusega majandusruumi tõelist loomist? millised instrumendid on Euroopa Komisjoni käsitluses, kasutuses selleks, et me saaksime kahekümneprotsendise kärpe eesmärgi äh, saavutada, äh, vabandust, kahekümneprotsendise taastuvallikate osakaalu eesmärgi? ning äh, mida te saaksite öelda energiatõhususe tegevuskava kohta? see, mis te olete seni rääkinud, annab mõista, et vaja on rohkem investeeringuid just energiatõhususe valdkonnas ja äh, sellepärast tooks uus tegevuskava endaga kaasa ka selle, et oleks vaja rohkem raha energiatõhususe jaoks ma mõtlen siin uuele finantsraamistikule, äh, kus on ette nähtud ka eraldised hoonete energias, energiatõhusamaks muutmiseks, aitäh. väga oluline on kasutada ära eramute tõhustamise potentsiaali ja saneerimisprogrammidega on meil olnud juba head kogemused niisiis soovin ma toetada ja edasi arendada programme, mis tõstavad nii elamise kvaliteet kui ka toovad sisse optilisi uuendusi ja soojustamisalaseid äh, uuendusi teiseks, ähm, kui vaadata nüüd äh, tööstust, äh, elektri tootmist, äh, elamuid, tööstushooneid, transporti ja teisi valdkondi, siis igal pool tuleb meil edasi liikuda ja me peaksime oma jõu ja ideed suunama sellesse, et kõikides nendes valdkondades äh, saavutataks parem tõhusus. transpordi äh, osas siin äh, räägiti süsinikdioksiidist ja selles osas me oleme palju teinud aga on ka mitmesuguseid muid uusi mõõtmeid, millele tuleb keskenduda ja mina kavatsen koostöös teiega töötada selle nimel, et äh, nii teadustegevuses äh, kui ka mootorsõidukite tootmises äh, liiguksime me niimoodi edasi, et me oleksime tehniliselt ja ka formaalselt maailmas esirinnas, me peame olema maailma innovaatilisem piirkond. kolleeg Urutšev, palun uh,. My additional question lisaküsimus puudutab seda, kui me soovime saavutada kahekümneprotsendilist kärbet, ähm, siis on vaja, et tööstusharud ka investeeriksid. aga kauplemissüsteem uue ETS-i raames ju kahandab äh, investeeringu potentsiaali, kuidas te kommenteerite seda vastuolu? Oettinger. härra Oettinger, palun. turumajanduslikud vahendid, nagu näiteks sertifikaatidega kauplemine, emissioonidele hinna panemine, need on väga head maksumeetmeid ma ei välista, aga mis puudutab äh, maksumeetmeid, siis äh, Euroopa Liidu pädevused äh, on väikesed, me lähtume ühehäälsusest ja maksude osas otsustavad liikmesriigid. uute maksude sisseviimine ei ole hetkel minu arvates õige. järgmisena kolleeg Podimata, palun, kes äh, istub siin üleval? palju tänu, esimees. austatud volinikukandidaat, ähm, kõigepealt veel kord tere tulemast teile siia meie kuulamisele. tulles tagasi selle küsimuse juurde, millele te viitasite oma kirjalikes vastustes, nimelt tuumaenergia. oma kirjalikes vastustes te ütlesite, et teil on kavas edendada tuumaenergia ohutut kasutamist ning äh, mainisite, et liikmesriikide õigus, mänguruum valida oma energiaallikaid äh, on nende õigus, seda ei mõjutata samas tegemist on tõlgendamise küsimus, küsimusega. Lissaboni lepingu alusel on võimalik energiapoliitikat muuta Euroopa poliitikaks. niisiis, kas te usute, et energiapoliitika on üks nendest poliitikatest, mis peaks muutuma Euroopa poliitikaks või te usute, et see peaks jääma väljapoole Euroopa Liidu pädevust ehk peaks säiluma hetkeolukord ja selline seis, mida rakendas teie eelkäija? härra Oettinger, palun. austatud kolleeg, meil on uus äh, leping, mis jõustus äh, paari nädala eest. ma pean kinni sellest lepingust, ma töötan selle lepingu alusel. leping sätestab, et energiaallikate kogumi üle otsustavad liikmesriigid. muide, ma arutasin äh, ekspertidega eelmisel nädalal seda, kas kakskümmend protsenti taastuvenergiaid on äh, saavutatav, sest et siis see tähendab, et ainult kaheksakümmend protsenti võib olla äh, tuumaenergiat, söejaamade energiat või muud. ekspertide arvates on see veel äh, saavutatav äh, pärast kahtekümmet protsenti tuleb kolmkümmend, nelikümmend protsenti ja kui see läheb üle viiekümne protsendi, siis see nõudmine ei oleks enam lepinguga kooskõlas. ühesõnaga, ma pean kinni lepingust, ma austan Austria otsust äh, mitte kasutada tuumaenergiat, ma äh, austan Prantsusmaa otsust arendada edasi tuumaenergiat. Ühendkuningriikides äh, arendatakse aga nii tuuleenergiat kui ka tuumaenergiat. ja seda teeb äh, valitsus, mis äh, hetkel ei ole konservatiivne valitsus. nii et ma olen demokraat ja ma ei vaata mööda sellest mitmekesisusest Euroopas. meie ülesanne peab olema turvalisuseeskirjade väljatöötamine, lõppladustamine, uraani töötlemine nii, et me ei ohusta rahu, meil on oluline toetada Euratomi ja loomulikult kõikidel liikmesriikidel on õigus otsustada tuumaenergia kasuks. mina näen ennast siin nii-öelda vahemehena, mitte tuumaenergia saadikuna. kolleeg Podimata, palun. palju tänu, see oli väga selge vastus ja ma pean seda nii-öelda teie poolt endale võetud kohustuseks oma ametiajaks. aga kas on võim-, oleks võimalik saada veel ühe nii-öelda kohustuse võtmise teie kui voliniku kandidaadi poolt? It's okay? It's okay? Klappt wieder? Okay. okay. okay. Thanks. Θα ήθελα λοιπόν να δω αν μπορούμε να αποσπάσουμε μία ακόμα δέσμευση από την πλευρά σας. Έγινε... Niisiis, ma ütlesin, et sooviks teie, teilt saada veel ühte kinnitust. nimelt väga palju arutatakse energiavarustuse küsimusi Euroopas, äh, räägitakse ka võitlusest kliimamuutuste vastu. kliimaenergia äh, paketi osas me hääletasime selle poolt ja seal on seatud eesmärk vähendada heitkoguseid ning suurendada taastuvenergiaallikaid meie energiakogumis, need on siduvad eesmärgid. kas te leiate, et me võiksime veel siduvaid eesmärke endale võtta energiatõhususe osas aastaks kaks tuhat kakskümmend? tänan küsimuse eest, härra Oettinger, palun. Wir werden Ihnen in den nächsten Monaten und järgnevatel kuudel ja järgnevatel aastatel me hakkame tõsiselt arutama, äh, millised eesmärgid on saavutatavad ja millised on siduvad eesmärgid ja ma annan teile teada arengutest. minu jaoks on oluline turumajanduslik äh, ja vabatahtlik äh, eesmärkide saavutamine esirinnas, aga kui ähm, eksisteerib oht, et eesmärkidest kinni ei pea, ei peeta, siis tuleb äh, ka seada tõesti siduvad eesmärgid. keskpunktis on eesmärkide sisuline saavutamine. vahendid on äh, selleks, et eesmärk saavutada. meil on siduv lõppeesmärk, see on äh, ultima ratio, aga mis äh, puudutab ähm, meetmeid, mis võetakse, siis need äh, tuleb töö käigus paika panna. härra Püdikohver, palun. Te ütlesite Klook Turmesele, et äh, usaldage mind. mina tunnen teid juba pikka aega ja teid saab usaldada siis, kui te olete täpselt midagi lubanud ja ma tahaksin küsida, et äh, mida tähendab äh, see vastus, mis te andsite kolleeg Podimatale? kas äh, mittesiduv kahekümne protsendi eesmärk energiatõhususes ei ole mitte selline, eesmärk, mille mitte kinnipidamist me täheldame alles siis, kui aeg on kätte jõudnud ja siis on juba hilja võtta siduvaid äh, kohustusi ja oma eelmises vastuses kas te mitte ei peaks äh, lubama tõesti siduvate meetmete võtmist? me ju teame, et näiteks Euroopa autotööstus äh, ütles äh, kuni aastani kaks tuhat kaheksa, et äh, jah, küll me vähendame CO kahe heitmete osakaalu, see oli selline vabatahtlik, mittesiduv eesmärk ja sellega ei saavutanud me mitte midagi. edasi, energia välispoliitika, kas te panete selle aspekti sisse ka lepingutesse, mis sõlmitakse teiste riikidega? hästi, nüüd on äh, siin kaks küsimust, esimesele jaa. plaan on selline, et äh, nüüd äh, kevadel me hindame olemasolevaid energiatõhususe plaane, me esitame teile ka arvud ja faktid, teie analüüsite neid. ja siis pärast seda ma tean, et parlament survestab, me ei kaota aega, ühesõnaga pärast seda kohe kiiresti me tuleme välja uue energiatõhususe plaaniga, ma kujutan ette, et äh, hiljemalt järgmise aasta alguses esitame selle plaani ja mis puudutab teie muresid, siis meil tuleb saavutada eesmärk äh, kümne aasta pärast. ja me ei saa juriidiliselt siduvaks teha seda eesmärki aastal kaks tuhat viisteist näiteks siis, kui me märkame, et me tõesti eesmärgini ei jõua. nii et äh, oma ametis äh, oleku ajal, näiteks aastal äh, kaks tuhat kaks ja teiega läbi rääkima, et kas me vabatahtlikkuse teed minnes oleme ikka õigel kursil, kas me saavutame eesmärgi ja siis järgmise paari aasta jooksul saame me otsustada, kas juriidilise sidususe kasuks või selle vastu. härra Püdikohver, palun. uues tegevusplaanis võiksite te maha kuulutada selle, et juriidiline sidusus tuleb, kui vabatahtlikult eesmärki ei saavutada ja veel üks lisaküsimus, härra Oettinger. see, millest te siin äh, täna rääkisite kindlasti põrkub mitmesuguste traditsiooniliste huvidega ja kuidas te plaanite läbi suruda seda, millest te siin rääkisite. Te pakkusite koostööd Euroopa Parlamendile, aga kuidas on valitsusväliste organisatsioonide ja muude ühendustega? härra Üttinger, palun. parlamendisaadik Pütikööfer ma olen veendunud, et teie olete pigem survestav institutsioon parteide üleselt. teiseks, ka nõukogus ja riiklike keskkonna- ja majandusministrite osas tuleb saavutada koostöö. keskkonnapoliitika, energiapoliitika ei ole mingisugused uued teemad, me tegeleme nendega juba aastakümneid. seetõttu olen ma arvamusel, et need eesmärgid kakskümmend, kakskümmend, kakskümmend on niivõrd lihtsad, selged ja veenvad, et äh, ma tõesti olen valmis äh, kahe aasta pärast äh, minema aga juriidilise sidususe teed, kui selgub äh, kahe aasta jooksul, et äh, vabatahtlikult, turumajanduslikult ei ole piisavalt tehtud ja eesmärk ei saavutada ja mis puudutab valitsusväliseid organisatsioone, siis lähtuvalt äh, Orhüsi konventsioonist on äh, kujunenud välja koostöö kultuurinstitutsioonide ja valitsusväliste organisatsioonide vahel. ma tean, kuivõrd suured ekspertteadmised on nendes organisatsioonides ja nende teadmiste ärakasutamine on ka minu huvides. niisiis, kavatsen ma valitsusväliste organisatsioonidega paljudes valdkondades teha koostööd, anda avatult infot ja ma olen avatud ka nendepoolsele kriitikale. härra Šimanski, palun. suur aitäh. härra volinikukandidaat. Euroopa Liit sõltub Venemaa gaasitarnest ja seda väga suurel määral. nelikümmend neli protsenti Euroopa Liidu gaasist tuleb Venemaalt meil oli North Streami projekt ja äh, Venemaa tunnistab ju avalikult, et ta kavatseb meid veelgi survestada, et ta kasutab gaasitarnet poliitilise instrumendina. kas te mm, nõustute äh, et kui me Venemaast veelgi rohkem sõltuma hakkame energiavaldkonnas, siis on see meie jaoks suur risk ja kui te sellest aru saate, siis kas te kavatsete kuidagi kiirendada Nabucco projektiga töötamist? aitäh! tänan, härra Oettinger! ja see mure on mulle teada ja ma võtan seda tõsiselt. seetõttu oleks vale Nord Streami takistada või edasi lükata. lähtuvalt lubade andmise menetlusest on äh, ehitustega alustamine lähitulevikus oodata. aga minu jaoks on väga pakiliseks teemaks ka muude torujuhtme projektide arendamine, esiteks Nabucco, teiseks Vahemere piirkond ja kolmandaks äh, vedeldatud gaas ning neljandaks äh, muud äh, transporditeed, näiteks laevateed ja ladustamisvõimalused, mis vähendavad meie sõltuvust. seda teed me koos läheme ja lisaks sellele tuleb meil teha kõik sellest, selleks, et äh, sõltuvus Venemaast ei äh, tooks endaga kaasa negatiivseid mõjusid. mida ma selle all mõtlen? ma tean, et äh, Venemaa ei soovi mitte ainult gaasi eksportida ja raha kasseerida, vaid nad tahavad seda raha ka kulutada. Nad tahavad investeerida oma riigi infrastruktuursesse ja tööstuslikku arengusse. kui meil õnnestub teha Venemaast partner ka masinaehituse teadus äh, valdkonnas, keskkonnavaldkonnas, äh, tööstusvaldkonnas, siis äh, saab sellest sõltuvusest vastastikune sõltuvus ja siis on meil tugevamad trumbid käes, kui ainult gaasi eest raha neile andes. lisaküsimus. suur aitäh. Gazpromi lepingus on eriklausel, mille alusel on võimatu ühisturul gaasi müüa. aga selline klausel on vastuolus üht-, äh, kaupade vaba liikumise põhimõttega ühisturul me ei saa ju tegelikult rakendada seda äh, mõlemapoolsuse printsiipi, millest te räägite meil on vaja see kriis lahendada, mida te kavatsete selle klausli osas ette võtta? leping sõlmiti ajahetkel, kui minul ei olnud sellele mingit mõju. oma ametikohal, millele ma kandideerin, on mul piiratud mõju Pacta sunt servanda leping on selline, nagu ta on ma olen valmis kontrollima kooskõla Euroopa Liidu õigusega. ja ma näen oma kohustusena vältida negatiivseid mõjusid äh, liikmesriikidele, kes ei ole lepingu osapooled ja mis puudutab Nord Streami, siis äh, me saame selle torujuhtme kaudu tulevat gaasi edastada kõikidesse liikmesriikidesse, kui on olemas vastavad ühendusteed. Nabucco kindlasti lihtsustaks olukorda Euroopa gaasiturul ja loodetavasti projekt teostub järgmise aastakümne jooksul. kolleeg Markin Itševitš, palun. Panie komisarzu palju tänu, volinikukandidaat. Euroopa Liit võttis vastu kliimapaketi ja nüüd oleme me kujundamas uut energia ja kliimamuutuste poliitikat, milles komisjon mängib väga suurt rolli, sillutades teed tulevikule, aga andes ka suuniseid ja eh, kaitstes ühisturgu. me tahame, et meie majandus oleks konkurentsivõimeline, aga kui me vaatame nüüd erinevaid äh, õigusakte ja nendes sisalduvaid sätteid, siis ma näen suuri ohte ja probleeme energeetika ühisturul Euroopas. seetõttu minu küsimus puudutab meetodeid, mida teil on kavas kasutada selleks, et pidada kinni kliimapaketi eesmärkidest, kas teil on kavas rakendada uusi meetmeid, kas teil on kavas tulla välja uute algatustega selleks, et tagada energia kättesaadavus õiglase hinnaga kõikides liikmesriikides kõikidele kodanikele. tänan, härra Oettinger, palun. ma lähtun ametis oleva voliniku poolt tehtud tööst, mis on olnud väga kvaliteetne ja asjakohane ma vaatan üle, kas äh, peetakse kinni olemasolevatest õigusaktidest, aga tehnika ja energiaturg on äh, dünaamilises muutuses, nii et järgnevatel aastatel äh, võib vaja minna väga palju erinevaid uusi äh, õigusakte, direktiive, määrusi, teie poolt võib tulla ettepanekuid, resolutsioone, mis on mulle suunatud. nii et äh, meil on vaja keskenduda nii rakendamisele ja olemasoleva seadusandluse kontrollimisele kui ka uue seadusandluse väljatöötamisele. lisaküsimus, kolleeg, palun mina esindan Poolat. üheksakümmend viis protsenti meie energiat, energiast äh, tuleb äh, kivisöest ja seega minu lisaküsimus on seotud äh, nende mehhanismidega, mida teil on kavas antud küsimuses ellu rakendada ja kasutusele võtta. kuna Poola on üks nendest riikidest, kus uued meetmed saavad olema äh, kõige kulukamad, siis eh, kas eh, me saame eh, investeerimiskulude osas kasu solidaarsuspõhimõttest? härra Oettinger. härra Oettinger, palun. Teie riigi energiastruktuuri ma tunnen piisavalt ja ka minu koduriigis mängib süsi, kivisüsi, pruunsüsi ja muu süsi olulist rolli. Saksamaal ehitatakse ka uusi söepõhiseid jõujaamu. süsinikdioksiidi püüdmise ja ladestamise tehnoloogia CCS võiks olla lahenduseks. me püüdleme süsinikuvaese ja vaba maailma poole, mis minu arvates on äh, eesmärk, millest me ei saa loobuda. ja kui me saame selle ühendada kasutades äh, söel töötavaid jõujaamu, siis äh, see oleks minu eelistuseks, me peame aga keskenduma ka süsinikdioksiidi ladustamisele, püüdmisele, transpordile, kaasama erinevad osapooled ja kui me saame kasutada CCS tehnoloogiat, siis süsinikuvaene majandus on tõesti reaalne perspektiiv, meil tuleb panustada ka teadus- ja arendustegevusele ja solidaarsusele järgnevatel aastatel toimuvad olulised arengud, aga kindlasti ei tohi siin ka tekkida olukord, kus osad liikmesriigid on paremas, teises halvemas olukorras. nüüd küsimused keskkonnakomisjonist, kõigepealt annan sõna kolleeg Antoneskule. suur aitäh! lugupeetud härra volinikukandidaat mul on kindel küsimus energiatõhususe kohta. tahaksin rääkida rohelisest disainist või ökodisainist. mida te arvate vastava direktiivi rakendamisest? milliseid ettepanekuid te kavatsete teha selleks, et toimiks parem turujärelevalve? tõlget ei olnud. tundub, et äh, siin on tehnilised probleemid. kas te kuulete meid? kui te mind kuulate, siis kuulete ka tõlget, jah? kas te võiksite küsimust korrata, palun? Micro, please. Microfonică, palun. Deci, întrebarea se referă la eficiență. Ma tahtsin küsida energiatõhususe ja ökodisaini kohta. Ma tahaksin teilt küsida, härra volinikukandidaat, kuidas te kavatsete määratleda rakendusmeetmed direktiivi kakssada kakskümmend viis kohta, millega luuakse raamistik äh, ökodisaini jaoks. ennekõike tahan ma teada, milliseid sätteid näete te ette turujärelevalve jaoks, tagamaks, et standardeid tõesti täidetakse ja kuidas on teil võimalik neid standardeid ettevõtetele paremini tutvustada? Oettinger. härra Oettinger, palun. jah, see on tõesti väga põnev teema. ma usun, et meil on komisjonis ähm, hea kommunikatsioonipoliitika selles valdkonnas. minu eelkäija korraldas äh, konverentse äh,, avalikustas kirjalikke dokumente ja edastas äh, asjasse puutuvatele osapooltele varakult infot. ja mina olen ka arvamusel, et varane info edastamine toob endaga kaasa ka suurema aktsepteerituse, nii et ma kindlasti panustan ka tulevikus äh, kommunikatsioonipoliitikale ja plaanin korraldada vajalikke erialakonverentse. mis puudutab esimest küsimust, siis äh, sellele ma ei tahaks äh, kohe vastata. andke mulle selleks äh, paar nädalat aega. selle direktiivi rakendamist tuleb põhjalikult analüüsida ja kontrollida. ja selles küsimuses ma ei tunne ennast praegu veel piisavalt eksperdina. kolleeg Lainen, palun härra Oettinger, kui ma teid siin niimoodi kuulan, siis mulle tundub, et äh, Saulusest on saanud Paulus. kodus, äh, koduriigis olete te võidelnud äh, suurte jõujaamade eest, siin aga võitlete taastuvenergiaallikate eest. novembris Stuttgargis, kui toimus energiakonverents, siis te rääkisite kommunaalsetest energiapoliitikatest ja tekitasite natukene protesti oma väljaütlemistega. nüüd Baden-Württembergis te võitlesite vähema Euroopa eest, siin te võitlete rohkema Euroopa eest, et nii-öelda teete nagu päris suure spagaadi. Te olete maininud piire, lähimuspõhimõtte piire, juriidilisi piire, aktsepteerituse piire, kas teil on mingi sisemine reserveeritus ka seoses selle uue töökohaga? härra Oettinger, palun. ei, seda ei ole. ka teie tulite piirkondlikult tasandilt Euroopa tasandile ka mina usaldan ennast nii palju, et äh, nii praktikas kui ka südames äh, ma suudan olla Euroopa identiteediga ja teiseks, minu liidumaa on äh, vägagi euroopalik, erinevalt mõningatest teistest, meil on partnerlus Prantsusmaaga, meil on äh, nelja mootori strateegia, meil on Donau strateegia, me oleme suunatud ekspordile, meil on eriline energiaallikate kogum ja kõik see toob endaga kaasa ähm, tugevale energ-, Euroopa tasandile panustamise ja mis puudutab äh, tuumaenergiat, siis äh, mina ei esitanud Baden-Württembergi tuumajaamu, seda tegi mu eelkäija Willy Brandt näiteks, ma pärisin need tuumajaamad, meil on äh, kaks äh, tuumajaama, väga ranged äh, keskkonnareeglid ja Karlsruhes praegu äh, suletakse vana generatsiooni söel töötavad ähm, jõujaamad. Rheinfeldis me minu juhtimise all ehitasime suure hüdroenergiajaama, me panustame bioenergiale, taastuvenergiaallikatele, edusammud on olnud väga head. tuumaenergiat Baden-Württembergis kasutatakse. Obrigaimi me sulgesime. ja mina olen tuumajõujaamade sellise sulgemise poolt, mis võimaldab meil siis otse üle minna taastuvenergiaallikale, kui need suletakse ma olen nõus äh, sellega, et tuleb rohkem panustada teadus- ja arendustegevusse ja tagada taastuvenergiaallikade juurdepääs äh, elektrivõrkudele. mis puudutab novembri konverentsi, siis äh, te ju teate, et Baden-Württembergi energiaturg kuulub viiekümne protsendi osas prantslastele ja siin oli tegemist äh, konverentsil kommunaalse tasandi omandi küsimustega, et sellise sisemise tasakaalu saavutamisega aitäh, härra Oettinger, selliste vastuste eest, aga mina tahaksin kahel teemal selgemaid vastuseid. esiteks, te ütlesite, et standardite kujundamine äh, annab kindlust investoritele, selles mõttes, kas te olete valmis meiega koostööd tegema, võitlema selleks, et, et need standardid kehtestada äh, söe elektrijaamadele, teiseks äh, jätkusuutlikkuse kriteeriumid bioenergiale meil ei ole vaja mitte eh, nii palju reimporti, vaid meil on vaja siduvaid eh, standardeid. kas te olete eh, siduvate jätkusuutlikkuse kriteeriumite võitlemise poolt siin? nii et ootan selgeid vastuseid nendele kahele küsimusele. bioenergia pole mitte hea või halb, vaid ta sõltub sellest, et kust ta on pärit, kuidas seda toodetakse ja mis muutub ökoloogilises bilansis, nii et meil on vaja suuniseid ja piire. me peaksime selgelt paika panema, millist bioenergiat me soovime edendada ja toota ning millise bioenergia me lükkame tagasi ja mida me ei kasuta. ma olen valmis selgeid äh, hinnanguid siin andma selles valdkonnas loomulikult on see küsimus õigustatud, aga ma ei ole veel ju ametis, andke mulle paar nädalat aega pärast ametisse astumist. aga sidususe võimalust ma ei lükka kõrvale. kui on näha, et vabatahtlikult me eesmärgile ei jõua, siis me võime teha eesmärgid sidusaks loomulikult, punkt. ja mis puudutab äh, ettekirjutusi, siis äh, näiteks äh, mootorsõidukite ehitamise valdkonnas äh, olen ma kokku puutunud ka sellega, et tööstus ei pane mitte kõiki kaarte lauale, siin on tegemist nagu sellise peitusemänguga, pokkerimänguga ja ma olen valmis ka tööstusele ettekirjutusi tegema ja tõendamiskoormust äh, nende õlgadele panema. meie töötame välja omad kontseptsioonid ja tööstus peab tõestama, et äh, tehniliselt ei ole miski teostatav. alles siis ma olen valmis minema teist teed aga igal juhul äh, tuleb siin arvestada erinevate osapoolte huvidega. järgmisena kolleeg Brent, palun. Geachte commissaris of uh, kandidaat-commissaris, ik moet zeggen, ik ben toch enigszins ontgoocheld. Uh. U hebt tijd gehad om u... Eh, tere hommikust, härra volinikukandidaat. ma pean ütlema, et mina olen natuke pettunud Teil on olnud ju piisavalt aega, et kuulamiseks valmistuda. ja me tahaksime, et te meile sõnastaksite selged eesmärgid. kuid paraku ei õnnestu meil teid selles veenda. Te kasutate liiga palju sõna lähimuspõhimõte. muidugi peavad liikmesriigid ise otsustama, milliseid energiaallikaid nad kasutavad, kuid ikkagi me tahaksime teada äh, mida teie peate õigeks, kui suur peaks olema erinevate energiaallikate osakaal? ma küsin konkreetselt ja tahan konkreetset vastust. kas te olete valmis kohandama toetusi selliselt, et me rohkem investeeriksime taastuvallikatesse ning vähem tuumaenergiasse või teistesse vähem jätkusuutlikesse energiaallikatesse? meie tahaksime teada äh, just seda taastuvenergia koha pealt, selleks, et taastuvenergiaid rohkem kasutataks, selleks, et oleks suurem jätkusuutlikkus. härra Oettinger, palun. mis puudutab äh, Euroopa arendusprogramme, siis äh, loomulikult olen ma nõus paika panema tõhususe põhimõtted ma kindlasti järgmist äh, finantsperioodi ette valmistades äh, esitan ka vastavad ettepanekud. ma olen veendunud, et meie ühistööd aktsepteerivad kodanikud siis, kui Euroopa Liit äh, tegutseb just seal ja nii tugevalt, kus vaja oluline on, et meil oleksid ühtsed ja kesksed ettekirjutused, ma olen veendunud äh, lähimuspõhimõtte toetaja, nii palju kui võimalik kodanik, kohalikul, piirkondlikul ja riiklikul tasandil ja kus on Euroopa pädevus, seal peab olema ka Euroopal täielik tegutsemisvõimalus. lepingus on see kõik ju kirjas ja kuna see on lepingusse kirja pandud niimoodi, siis ka kõik äh, aktsepteeritavad seda. nii et minu arvates on ähm, tark võtta lähimuspõhimõtet äh, tõsiselt. paari aasta pärast me hakkame koos ähm, Luksemburgis äh, kaklema määruste ja direktiivide üle, mis me oleme koos äh, vastu võtnud ja siis äh, kohtu ees äh, öeldakse, et me oleme liiga kaugele läinud, Euroopa reeglid ähm, ei ole kohased ja ma loodan, et me võidame kohtus. aga eelnevalt juba lähimuspõhimõttest kinnipidamine on äh, samuti mõttekas, et vältida üldsegi Luksemburgi minekut. lisaküsimus, kolleeg Dank u wel. Uw collega Potočnik heeft gisteren... Suur aitäh! Teie kolleeg härra Potočnik ütles meile eile ja ma arvan, et väga õigesti et me peame kinni pidama lähimuspõhimõttest, kuid see ei tähenda, et me jätaksime tegemata selle, mis on võimalik teha Euroopa tasandil. ma tean, millised on teie senised lubadused, me lihtsalt eh, tahame, et eh, nende lubaduste raames rohkem keskenduksite jätkusuutlikule energiale. Baden-Württembergi oleme me siin maininud eh, korduvalt ja korduvalt, kuid me ei ole rääkinud vaesusest, me ei ole rääkinud energiaga seotud vaesusest energia kasutamine muutub järjest kallimaks ning Euroopa ühiskonnas on inimrühmi, kes lihtsalt ei saa seda endale lubada. mida te teete nende aitamiseks? Oettinger. härra Oettinger, palun. meie ülesanne on täpselt jälgida, kuidas äh, energiakulud mõjutavad perekondi, kodumajapidamisi ja kuidas see mõjutab äh, inimväärikust, see on meil kindel ülesanne. teiseks, varustuskindlusel on ka oma hind ja ma tahaksin tagada, et äh, lõpptarbija jaoks, mitte ainult tööstuse jaoks, oleks energia makstava hinnaga, me ei tohiks ühiskonda lõhestada nendeks, kes suudavad maksta, nendeks, kes ei suuda. samas äh, energia on osa inimeste ostukorvis äh, olevatest äh, toodetest. me peame sellega arvestama, nii et parim tee on lähtuda sotsiaalsetest aspektidest ja tagada, et inimesed äh, suudavad lisaks toidule ja riietusele tõesti tagada endale ka energia ostmise võimekuse. kellelgi ei tohi elektrit või gaasi kinni keerata. me võrdleme praegu erinevaid ettekirjutusi, mis liikmesriikides on liikmesriigid võiksid loomulikult äh, reguleerida need asjad äh, lähtuvalt oma eelarvetest, kõnelejad katkestatakse, aga me võime ka energiafirmadele ette kirjutada, et varustuskindlus on kõige olulisem. Venner Langen, palun. erinevalt äh, eelkõnelejaga ei ole ma pettunud teie ettevalmistuses, vaid mul on just hea meel, kuidas te olete ette valmistunud. ja Claude Turmes siin ka oli väga hästi ette valmistunud, läks kohe uue Belgia kolleegi juurde, ütles, et kuidas ta peab küsimusi esitama. kolleeg Jo Lainen teab juba Saulusest Pauluseks ähm, äh, muutumise tagamaid, ta oli lobitöö tegija, nüüd ta on siin parlamendis ja Rootsi äh, kolleeg on samuti uus, ta ei oska teid ka hinnata. kui äh, oleks see liidumaa peaminister, mille majandusjõud on suurem kui Rootsi majandusjõud, siis juba ma arvan, inimene teab, kuidas erinevatest konfliktidest üle saada ja eriarvamusi ühendada. ja ma tahaksin äh, küsida teilt, et kuidas te lahendate konfliktid äh, volinikega, kui teil on kattuvad äh, äh portfelli osad, Piip Alksverhoigen ja teised on seda teni pressis teinud. härra Oettinger, palun. meil on olnud äh, viimastel nädalatel tõesti kollegiaalsuse vaim komisjonis, meil on äh, ühtne kolleegium ja ma tahan äh, tõesti teha meeskonnatööd, äh, toetada äh, keskkonnakaitsega ja välispoliitikaga tegelevaid kolleege. teisalt, viimaste nädalate arutelud on näidanud, et teil siin Brüsselis on suurepärased ametnikud ja töötajad. minu kabinet ja peadirektoraat ei ole töötamas äh, isoleerituna, vaid nad juba eos üritavad ennetada ja ära tunda võimalikke äh, konflikte ning neid siis äh, asjalikult lahendada. minu ülesanne ei ole kolleegile meedia kaudu oma arvamusest teada anda oluline on ikka suhelda otse ja ma usun, et äh, niimoodi energia, kliimakaitse ja keskkonna ja majanduse valdkonnas saame me koos tõesti ära kasutada need võimalused, mida leping meile pakub ning mida globaalsel tasandil on vaja täna. härra Langen, lisaküsimus ja siin on päris palju esitatud küsimusi Baden-Württembergi kohta. ma oleksin teilt eh, hea meelega küsinud, et eh, milliseid eh, positiivseid aspekte võtate te kaasa tööle volinikuna suure liidumaa peaministrina rakendamise valdkonnas Äh, te ju ütlesite, et Euroopa eeskirjade rakendamine ei ole mitte alati lihtne ja minu arvates see tõesti rikastab meid, kui keegi, kellel on praktiline rakendamiskogemus, äh, saab Euroopa Komisjoni liikmeks. härra Oettinger, millised on teie eesmärgid? ma tahan anda väikese panuse selleks, et Äh, anda oma panus rakendamisesse. meil on erinevad tasandid Saksamaal Euroopa eeskirjade rakendamisel, piirkondlikud, kohalikud tasandid, tuleb tagada töö tõhusus ja vältida liigset koormat. teiseks, mulle on silma hakanud see, et äh, direktiivide süsteem, mis tuleb siseriiklikusse õigusesse üle võtta, toob endaga ka kaasa rahulolematust, võib-olla on see vältimatu. aga kui meil on äh, olukord, kus äh, direktiiv ei äh, reguleeri kõike ja Berliinis või Pariisis on võimalik äh, direktiivile veel midagi kõvasti juurde lisada, siis äh, see toobki endaga kaasa reservatsioone. võib-olla keskpikas perspektiivis peaksime sellest kaudsest seadusloome pädevusest loobuma ja rohkem keskenduma formaalsetele otsustele järgmisena kolleeg Randstorf, palun. hea komissar. tänan, härra volinik. minu arvates olete te olnud seni tõesti väga veenev ja väga ettevaatlik ja minu küsimus on järgmine. üks äh, põhiraskusi suure kriisi ajal nafta ja gaasi äris on pankade konservatiivne käitumine. on väga jäigad protseduurid ja tihtipeale äri jääb tegemata. mida te saaksite teha selleks, et äh, seda olukorda leevendada? näiteks äh, võiks olla võib-olla Euroopa tasemel standardiseeritud protseduur. tänan, härra Oettinger, palun kolleeg istub siin vasakul pool, ma ka tükk aega otsisin. mis puudutab finantseerimist ja pankade äh, suhtumist, siis ma saan aru, et äh, te ei ole sellega rahul. aga see ei puuduta mitte ainult energiavaldkonda või äh, naftat. panganduskriis toob endaga kaasa selle, et äh, me peame tõesti äh, arvestama sellega, et turumajandus ja investeerimiskindlus on ohus ning me peame tõesti valdkonniti ka energiavaldkonnas üle vaatama, kas pangad on tegutsemisvõimelised ja tegutsemistahtelised. ja võimaluse korral peaksid äh, ka sekkuma Euroopa pangad või peaksid riigid andma omapoolseid garantiisid, et pangad omakorda saaksid äh, elavdada majandusmaastikku ja et oleksid äh, tõesti mõttekad äh, intressid. minu arvates tõesti pangad tegutsevad praegu piiratult, aga on raske anda praegu juba lõpphinnangut. härra Randstorf, palun. ja tänan vastuse eest ja veel üks teine küsimus kuidas äh, lõunakoridor kaasatakse Euroopa energiavõrkude struktuuri? lõunakoridor. Te mõtlete gaasivaldkonda või? gaasitorujuhe äh, Kreekast Itaaliasse, see on väga lühike lõik äh, kulud on madalad võrreldes äh, Nabukoga, Nabuko on äh, praegu nii-öelda hällilaps, äh, aga lõunakoridor on lähem. lõunakoridor nagu ka Hispaania, Prantsusmaa, Baltikumi ja Poola teema kuulub nende küsimuste hulka, kus tuleb arvestada sellega, et partnerluse vaimus äh, tuleb tõesti need ühendusteed luua. Nabucco loomise käigus üritan ma Nord Streamiga tehtud vigu vältida. ühesõnaga, kõik riigid, kes on asjast huvitatud, äh, peaksid olema äh, kaasatud ja kui ka liikmesriikidel ei ole otsest äh, juurdepääsu torujuhtmele, siis äh, ka kaudse peaks neil olema see juurdepääs, näiteks Itaalia, Kreeka, Austria, mis puudutab seda lõunakoridori, peaksid olema kõik kaasatud. kolleeg Vale on järgmisena. härra Oettinger, kas te usute, ma olen siin, kas te usute, et Nabucco projekt tuleb ähm, marsruudi ja äh, allikate osas äh, ümber muuta ja kuidas? mis puudutab ähm, torujuhtmete mm, ehitamist, siis äh, alati sõltutakse sellisel juhul ähm, teise osapoole heast tahtest. kas ähm, teie stimuleerite investeeringute suurendamist äh, sellistes võrgustikes Euroopas ja kuidas? härra Oettinger, palun vedeldatud gaas ja nende hoiglad täiendavad äh, torujuhtmeid. meil tuleb äh, Euroopa ladustamisvõimekust edasi arendada. Nabucco osas on põhijooned äh, paika pandud. otsustav küsimus on pikaajaline varustuskindlus see projekt äh, maksab äh, üle kümne miljardi ja see on mõttekas ainult siis, kui me saame selle abil aastakümnete pikkuse varustuskindluse. meil on seal tegemist ka riikidega, kes äh, pole päris ähm, demokraatia tasemele jõudnud, nad on teel sinna aga näiteks äh, Aserbaidžaan on huvitatud usalduslikest suhetest Euroopa Liiduga ja ma usun, et selliste riikidega oleks äh, võimalik sõlmida ka toimivad lepingud äh, pikaajaliseks tarneks. koos teiste kolleegidega annan ma omapoolse panuse selleks, et me saaksime vettpidavad lepingud enne, kui me otsustame alustada ehitamisega kolleeg, lisaküsimus, palun. I still believe that Nabucco needs to be redesigned even may-. aga kas te leiate, et Nabucco marsruut tuleb võib-olla siiski ümber muuta eh, teie ametiajal? ja veel üks küsimus, mida te arvate Euroopa-Ukraina Venemaa nii-öelda armukolmnurgast energiapoliitika valdkonnas? härra Oettinger, palun. viimased aastad on olnud tõesti öö, ähm, ohtlikud dramaatilised, aga Euroopa Liit on kasutanud ähm, ära oma võimalusi, pidades aktiivselt läbirääkimisi ning öö, äh, karme kõnelusi nii Kiievis äh, kui ka Moskvas ja me oleme vältinud äh, kahjusid ja niimoodi oleme kõrvaldanud need probleemid. liikmesriigid ei oleks saavutanud ise seda, mida Euroopa Liit saavutas. nii et siin on tegemist äh, tõesti Euroopa Liidu kolleeg Piibalksi meistritööga meil peaksid olema eelhoiatussüsteemid äh, ja etteteatamine täpsemalt paigas ja kõik selle kolmnurga osalised, mida te mainisite, õppisid jaanuari sündmustest ja keegi neist ei äh, kavatse enam provotseerida. ja mis äh, puudutab liikmesriikide sõltuvust äh, oma ettevõtetest, äh, siis peame üle vaatama selle kuuekümne või üheksakümne päeva tähtaja. meil tuleb äh, tootmiskoguste äh, ajalisele tagamisele tähelepanu pöörata. soovin tagada seda, et kui ühes riigis äh, ei ole piisavalt energiat, siis äh, teine riik äh, aitab teda. või selline aitamine võib aset leida ka ettevõtete vahel, nii et üle kogu Euroopa Liidu peaksid olema solidaarsed lepingud hädakorral tegutsemiseks. eelmisel aastal oli olukord tõesti dramaatiline, aga samas me õppisime sellest ja see oli meile abiks. kolleeg äh, Metsaros, palun uh,. Thank you, Mr Oting-. suur aitäh, härra Oettinger. ma olen siin suur aitäh teile nende huvitavate mõtete eest, ma olen nõus enamikuga teie seisukohtadest, võib-olla välja arvatud tuumaenergia küsimus, kuid tuumaenergia küsimus ongi alati ähm, selline, milles on raske kokku leppida. lubage korraks hüpata tulevikku. mulle meeldiks näha visiooni sellest, millised on alternatiivid praegustele energiatele, võttes arvesse uut tehnoloogiat, näiteks vesinikkütusega autod, mis kindlasti võtavad üle autotööstuse. ning võib-olla on tulevikus tähtsad ka tuumafusioonireaktorid erinevalt fossiilkütuste põletamisest ei teki nendes protsess, protsessides mingit äh, CO2. kas te arvate, härra volinikukandidaat, et nende uute tehnoloogiate edendamine ja integreerimine võiks olla osa teie ähm, töökavast, vähemalt selles osas, mis puudutab teadusuuringuid, või võib-olla viie aasta pärast, kui kõnelejad katkestatakse? kõnelejad katkestatakse veel kord. ja la risposta Es gibt Forschungsbereiche. On äh, teadus äh, valdkondi, kus ettevõtted ise viivad läbi teadusuuringuid ja on selliseid äh, valdkondi, kus tegutsevad liikmesriigid. ja on olemas selliseid valdkondi, mis on nii keerulised ja sügavuti minevad, et ainult Euroopa Liit suudab tegutseda ma olen arvamusel, et ähm, energia on selline valdkond, kus kõik ähm, Euroopa tasemel tegutsejad peavad oma jõud ühendama. nii et äh, energiaalased teadusuuringud on võtmetähtsusega teemaks ja ma võitlen selle nimel, et antaks ka rohkem rahalisi vahendeid sellele valdkonnale järgnevatel aastatel. pärast äh, seitsmekümnendate naftakriisi investeerisid Euroopa riigid äh, rohkem energiaalastesse uuringutesse kui praegu, kui vaadata SKT protsente. meil peavad olema ühesõnaga Euroopa tasandi programmid, me peame looma selles valdkonnas äh, tegutsejate võrgustikud, meil on Max Plancki instituut Saksamaal, Fraunhoferi instituut, mul on nende kõigiga olnud kokkupuuteid ja mul on kogemusi selles valdkonnas ja Karlsruhes meil on energiauuringute keskus, mis on tõesti äh, energiauuringute majakaks ja mis äh, teeb äh, koostööd Tehnikaülikooliga. meil tuleb oma jõud ühendada ja Euroopa tasandil tööjaotus teha, et me saaksime vahendeid äh, fokusseerida, tagamaks, et mitte ükski teine maailma piirkond ei äh, saavuta meie ees edumaad. see on minu töö üks võtmetähtsusega ülesandeid ja see on kogu komisjoni jaoks väga oluline ülesanne lisaküsimus, palun. Thank you very much. suur aitäh. kindlasti me peame tulevikus pikemat diskussiooni, aga lähme nüüd tagasi selle Venemaa sõltuvuse juurde, eriti mis puudutab gaasitarnet. mõnel puhul sõltub riik tõesti sajaprotsendiliselt äh, Venemaa gaasist, näiteks Slovakkia, kust olen mina pärit Kesk-Ida-Euroopa riikide puhul on muret tekitav see, et kui me vaatame eelmise aasta jaanuari gaasikriisi, ehm, siis võib see uuesti tekkida ja tekivad majanduslikud ja poliitilised tagajärjed. mida peate teie tähtsamaks, tähtsamaks, tähtsaimaks tõmbejõuks ehm, selle mm, küsimuse lahendamisel ja Venemaa mõjutamisel, kas te olete nõus, et me peaksime leidma uue kompromissi nii poliitilises kui majanduslikus plaanis? härra Oettinger, palun tõepoolest ma soovin tähelepanu juhtida ka sellele, mida avalikkus võib-olla ei tea, et kui me räägime gaasist ja Venemaast, siis osad liikmesriigid on Venemaast null protsenti sõltuvad, teised sada protsenti sõltuvad. me peame olema solidaarsed meil tuleb äh, ehitada üles siseturg äh, vastavate ühenduskohtadega, et mitte keegi ei jääks äh, isoleerituks ja sellisesse olukorda, kus temalt saab välja pressida. nii et ma olen teadlik ajaloolistest arengutest, aga lisaks vabadusele ja liikumisvabadusele kindlasti ka see teema mängib olulist rolli poliitikas. ja viimane punkt ma usun, et me peaksime Venemaad nägema strateegilise partnerina ja me peaksime teda kohustama ka partnerina käituma. meil peaks olema tihe kontakt otsustajatega Moskvas. ja see sõltuvus ei tohiks äh, meile mõjuda negatiivselt. mulțumesc, domnule președinte kolleeg Enšiu, aitäh, esimees, austatud volinikukandidaat. kahjuks, aga võib-olla ka õnneks olete vastanud juba kõikidele küsimustele, mida mina soovisin esitada ja seetõttu viitan ma siin solidaarsusele, sest solidaarsus kahekümne seitsme liikmesriigi vahel on elulise tähtsusega tagamaks energiajulgeolek Euroopa Liidus ja kõike seda silmas pidades, kui peaks tekkima kriis gaasitarnetega, kas te usute, et lahenduseks võiks olla vahel ladude ehitamine erinevates piirkondades, kus hoitakse strateegilist varu, kasutades näiteks USA eeskuju nafta puhul. härra Oettinger. härra Oettinger, palun ladustamine on üks võimalus äh, sõltuvust vähendada, aga ma läheksin vastuses veelgi kaugemale. ladestamine, ladustamine on äh, vastus kõikide energiaallikate puhul. näiteks kui me saaksime salvestada taastuvenergiaallikatega toodetud äh, energiat, näiteks äh, hüdroenergiat ja transportida seda näiteks äh, kontinentaal-Euroopast Ühendkuningriiki või kas me, kui me suudaksime salvestada Alpides hüdroenergiat, siis me teeksime ka olulise sammu edasi, nii et äh, salvestamine ja ladustamine on äh, väga oluline teema, see puudutab nii gaasi kui ka taastuvaid energiaallikaid täna. lisaküsimus, palun. aitäh, esimees. lisaküsimusena tahaksin esitada ühe küsimuse energiatõhususe suurendamise kohta, parandamise kohta meil ei ole eelarvelisi eraldisi Euroopa Liidu eelarvest ette nähtud äh, selleks eesmärgiks ja seetõttu ma tahaksin volinikukandidaadilt äh, teada, kas äh, oleks võimalik, et järgmise e, eelarve läbirääkimiste vooru käigus toetaksite mõtet, et tõukefondidest eraldataks osad toetused energiatõhususe parandamiseks härra Oettinger, palun. eelarve küsimustes otsustatakse te,, otsustate teie, mina otsustan ainult äh, piiratult. tekib jah küsimus, et äh, kui palju raha tuleb et, eraldada lähtuvalt SKT-st, aga ma arvan, et äh, arvestades eelarvete olukorda Euroopa riikides äh, me seda protsenti oluliselt tõsta ei saa. aga liikmesriigid äh, peaksid siiski eraldama rohkem raha energiaalastele teadusuuringutele nii riigisiseselt kui ka Euroopa Liidu tasandil, nii et mul on selles osas head trumbid käes, ma suudan riike veenda ja meil tuleb ka prioriteedid ümber kujundada, eriti pärast ähm, Kopenhaagenit. nüüd tuleb vaadata, millised on meie eesmärgid, programmid ja energia osakaal Euroopa Liidu eelarves peab kindlasti kasvama. ära tuleb kasutada ka olemasolevad programmid, äh, struktuursed ja piirkondlikud programmid me räägime komisjonis kolleegidega läbi, kuidas on võimalik ka arengupoliitikas, majanduspoliitikas ja muudes poliitikavaldkondades leida raha energiaalasteks teadusprogrammideks. härra Sõdrakas, palun. Äh, suur aitäh, lugupeetud härra volinikukandidaat. ma olen ne-, nõus nende kolleegidega, kelle arvates olete valmistunud kuulamiseks väga hästi, sest olete esitanud mitmeid äärmiselt huvitavaid vastuseid. ja kahtlemata on oluline ka see, et te olete vastanud väga ausalt Te olete juba käsitlenud teemasid, mis mind huvitasid, ehm, energiavarust, energiaga varustamine, eh, jaotusvõrgud ja nendevaheline ühendumine, kuid ma tahaksin küsida veel ühte asja, millele pole vastatud. kuidas meil on Leedu Poola gaasijuhe, kuid puudub, eh, puuduvad investeeringud sest näib, et majanduslikus mõttes ei ole, ei tasu see ennast ära, kuid Leedu-Poola ühendus on tegelikult energia tarnekindluse seisukohast väga oluline. kuidas selliseid projekte investeerida? majandus vastutab investeeringute eest aga loomulikult äh, on siin ka erandeid ja kui me näiteks Balti riikides äh, oleme silmitsi olukorraga, kus turumajanduslikult väheste tarbijate tõttu ei tasuks ühenduse loomine ära, siis tuleb sekkuda Euroopa tasandilt ja kõigepealt äh, tuleks äh, kaasata Euroopa investeerimispank. me peame leidma investori, kes saab äh, garantii meilt ja sellest lähtuvalt investeerib. eesmärgiks peab olema see, et Baltikum integreeritakse Euroopa gaasivõrku ja et sellega järgmisel aastakümnel see saarekesena isoleeritus kõrvaldatakse. kolleeg, lisaküsimus. lisaküsimust ei ole, suur aitäh vastuse eest. kolleeg Hertsog, palun, mul on hea meel näha teid jälle meie ridades. Thanks, thanks, Mr Chairman, I am aitäh, härra esimees, hea meelega olen tagasi tööstuse komisjonis ja kinnitan volinikukandidaadile, et mitte eh, kunagi ei ole sellist olukorda, kus mul ei oleks energia kohta midagi küsida. niisiis, härra Oettinger, tulevikus te hakkate vastutama ka energia teadusuuringute eest ja Z-plaani eest. meie tahaksime näha, et te olete nii-öelda juhi kohal selles valdkonnas, keskendaksite äh, energiaalase ähm, teadusuuringute tegevuse sellele, et luua uusi tehnoloogiaid, äh, mis aitavad juurde luua uusi töökohti. Z-plaani raames komisjon oktoobris kaks tuhat üheksa avaldas teatise, kus tuuakse välja finantsnõuded viiskümmend miljardit eurot järgmise kümne aasta jooksul selleks, et arendada välja äh, olulised madalika süsiheitmega äh, Äh, tehnoloogiad. minu küsimus on lihtne, mida teil on kavas teha selleks, et äh, saada see viiskümmend miljardit, kuidas te kavatsete saavutada seda? suur aitäh selle küsimuse eest ma kohtun kolleegidega, kes tegelevad teadusuuringutega, me kohtume järgmiste päevade jooksul, et rääkida nendest valdkondadest, mis portfellides kattuvad ning muidugi me räägime ka rahastamisest. ja siis saan anda üksikasjalikumat infot. teiseks aga arvan, et lähiaastatel on minu ülesanne leida ressursse teadusuuringuteks äh, tulevikus ning kolmandaks, mis puudutab praegusi teadus, teadusuuringute programme, siis tuleb äh, neid võimalikult äh, palju ja hästi koordineerida liikmesriikide ja ka regionaaltasandi programmidega, sest tihti on regionaal- ja liikmesriigi tasandil programmid ju olemas. ma arvan, et energiavaldkonnas ja selle, mm, selles valdkonnas, kus luuakse energiatehnoloogiaid, mm, tuleb teha rohkem tööd, leida uusi innovaatilisi lahendusi. ma näen juba vaimusilmas erinevaid teadusuuringute programme, mida küll meie juhiksime, kuid mis oleksid atraktiivsed ka ettevõtlussektorile, kes siis aitaksid kaasrahastada neid programm, programme ja sellest oleks kasu nii Euroopa Liidul kui ka erasektoril ma äh, kujutlen ka selliseid äh, partnerlusprojekte, kus äh, teadlased töötavad erinevates sektorites koos. nii et ähm, saab ühendada erinevaid sektoreid ja erinevaid ettevõtteid ja erinevate teadlaste jõupingutusi, mis kahtlemata parandab tulemust ja parandab ka ressursside kasutusele, kasutamist. Have... härra Ödegberg, tuleb meeles pidada seda, et meie komisjon äh, on äh, valmis teid toetama Z-plaani küsimustes ja kevadisel tippkohtumisel selleks valmistatakse ette energiaplaan aastateks kaks tuhat kolmteist, kaks tuhat neliteist. kas teil on kavas omapoolne panus anda ja, ja, ja mida teil on kavas selle dokumendi ettevalmistamisel teha? Wir werden, wenn Sie kui te meid ametisse kinnitate, kui te annate heakskiidu, siis oma esimesel kohtumisel vaatame me, mida komisjon kevadiseks tippkohtumiseks ette valmistab. mina muidugi annan omapoolse panuse ja räägin sel tippkohtumisel energiast ja kliimamuutusest, loomulikult ka majanduslangusest ja teistest väga päevakajalistest teemadest. kuid tegelikult on aega vähe. sest komisjon astub ametisse ju alles esimesel veebruaril ja tegelikult ähm, on see meile pigem kahjuks ajalises plaanis. samas on ilmselt meil võimalik kokku tulla mitteametlikult ka enne esimest veebruari ja siis äh, saame me arutada, mida me kavatseme kevadisel tippkohtumisel täpsemalt rääkida ja mismoodi ja kuidas me kooskõlastame seda Hispaania kui äh, eesistujaga, kellel kindlasti on omapoolseid ambitsioone ja soove. ma olen avatud ka mitteametlikele kohtumistele teiega, mis äh, toimuksid veebruarikuus. ja siis saaksime teada, mida teie arvate meie lähenemisviisist. Markus Piiper, palun. härra Oettinger, me kuulsime teilt äh, täna mitmesuguseid äh, nägemusi ja rohelised siin ütlesid omalt poolt üht-teist, aga tasub arvestada siiski sellega, et ei ole mitte ainult äh, musti ja punaseid kaarte, vaid ka muid kaarte. meil on eesmärgid aastaks kaks tuhat kakskümmend ja need äh, trumbid, mis meil praegu käes on, eesmärgide saavutamiseks on äh, emissioonidega kauplemine, öko maksud äh,, lahtisidumisalane seadusandlus, võrkudega liikumis, liitumisalane seadusandlus. ja mul tekib äh, küsimus, et kes selle suure muutuse ülemineku eest maksab, kas äh, me kaasame tarbijad, äh, töökohad, kas meil on üsi, ühine viis või visioon või ühine strateegia, kuidas seda eesmärki saavutada? härra Oettinger, palun. selge on see, et äh, strateegia peab olema edukas ja eesmärk peab olema niivõrd ambitsioonikas kui võimalik. tööstuslikest eesmärkidest on kasu siis, kui need on ka saavutatavad ja töökohad jäävad alles ja me saame maksutulu kui eesmärk on niivõrd kõrge, et keegi seda ei aktsepteeri, keegi seda ei saavuta, kõik hoopis lahkuvad, siis äh, kliimakaitse vahendina oleks vale. me oleme tõsiste muutuste poolt, aga keegi ei tea, mis täpselt saab toimuma aastal kaks tuhat kakskümmend või kaks tuhat kolmkümmend. me ei tea, kuidas teised maailma piirkonnad aktsepteerivad eesmärke, see ei ole ette ennustatav. seetõttu meil on vaja nägemusi, mida on võimalik teel nendeni korrigeerida. nägemus on üks asi, aga korrektuurid ja täiendused ja detailid tööde käigus, see on teine asi ja ma usun, et äh, seda teed peame me koos minema. ma kaldun ambitsioonikate nägemuste poole ja ma olen valmis neid ka korrigeerima ja täiendama, kui selleks vajadus ja võimalus tekib ja seda me peame tegema rakendamise käigus. ühesõnaga, korrigeerimisvalmidus ja täiendamisvalmidus on ääretult vajalik, kui me teeme kahekümne või kümneaastaseid plaane täna. lisaküsimus, kolleeg? lisaküsimus puudutab järgmist viit aastat, härra Oettinger. millised on teie isiklikud eesmärgid järgmiseks viieks aastaks, millest lähtuvalt me võime teie tegevust hinnata? ma soovin Euroopa tööstuse konkurentsivõimet säilitada ja tagasi võita seal, kus seda enam ei ole. ma soovin jätkusuutlikule energiamajandusele panustada ja ma soovin keskkonnasõbralikke tehnoloogiaid võimalikult palju kasutusele võtta. räägin siin rohelisest energiast, aga ka arukatest Euroopa võrkudest Need on otsustava tähtsusega faktorid. ma usun, et mitmed vastuolud äh, kaovad ja ideoloogiat saab lükata kõrvale, kui me lähtume andmetest, faktidest ja sellest, mis on ökoloogiliselt ja tehniliselt äh, teostatav. Lissaboni lepingus äh, kirjas olevad pädevused annavad meile suuremad võimalused Euroopa tasandil tegutseda kui kunagi varem. tänan, äh, kolleeg Paška. komissar, äh, hovorili ste o potrebe diversifik-? palju tänu, austatud volinikukandidaat. Te rääkisite vajadusest energiaallikate kogumit mitmekesistada selleks, et vältida kriise. suurt potentsiaali võib leida hüdroenergiast, rääkisite siin Donau strateegiast ja ka minu küsimus puudutab täpselt seda. kas teil on mingeid konkreetseid mõtteid selle kohta, kuidas oleks võimalik paremini ära kasutada meie hüdroenergia potentsiaal? Ein Herzensanliegen Donau strateegia on mulle väga südamelähedane, sest minu riigi seisukohast oli e, Rein Euroopa asutamise aluseks ja Donauga me seda lihtsalt laiendame ning ähm, naabrussuhted äh, inimeste vahel, kes elavad Donau ääres, Äh, annavad suuri võimalusi, kõik need, kes on reisinud mööda Donaut, äh, on äh, ju ise märganud, kuivõrd need kaks poolt on omavahel seotud, on sadamad, hüdroenergia ja aga kui minna Belgradi, Budapesti, siis teid üllatab, kui vähe seal kasutatakse näiteks jõelaevandust ja täpselt seesama puudutab ka hüdroenergiat. tegemist on strateegilise plaaniga maksimaalselt toona võimalused ära kasutada, selleks et äh, näiteks üle minna äh, teistelt transpordiliikidelt äh, jõetranspordile, nii et see tõesti väärib arendamist tulevastel aastatel palju tänu. ja veel üks teema. Te rääkisite sellest, kuidas üle saada energiakriisist, Ukraina-Venemaaga on peetud väga raskeid läbirääkimisi ning Slovakkia vabariik oli väga raskes olukorras samas eh, ei peaks meil tekkima selliseid eh, eh, gaasi puu, sellist gaasipuudust, kuna meil on ju suured gaasi ladustamisvõimalused ja minu küsimus on selline, mida teil on kavas tulevikus selliste probleemide vältimiseks kavas ette võtta? marktwirtschaftliches Gut, aber auch ein Gut, das energia on ähm, nii-öelda turumajanduse kaup, aga samas on tegemist ka tootega, mille puhul äh, kehtivad teatud eriülduvi reeglid. monopoolset positsiooni ei tohi lubada ära kasutada, kuritarvitada ettevõtted, kes äh, töötavad äh, energeetika valdkonnas, peavad sellest aru saama. näiteks kui mõni riik väga demonstratiivselt äh, äh, leiab, et tema olukord on ohustatud ja et ta ei saa tagada normaalset tarnekindlust, siis ma kujutan ette, et energiafirmad ja, ja ladude omanikud, vaatamata sellele, et nad on omanikud, peavad saama teavet selle kohta, et ajutiselt kõikide hüvanguks tuleb neil oma varud õiglase hinnaga kättesaadavaks teha. selleks, et antud riigis ajutiselt oleks tagatud tarned ja varustus. nii et seda üldhuvi, kollektiivset huvi tuleb väga silmas pidada energeetika valdkonnas. see on eh, nii palju tähtsam, kuna eh, energiast sõltub meie kõikide ellujäämine. aitäh! härra Paška, palun! aitäh, esimees! härra Oettinger ma usun, et me kõik oleme ühel meelel, et kahekümne esimesel sajandil on energia täpselt sama oluline allikas kui toit ja vesi. samas me räägime siin energiavarustuskindlusest kui mingist tehnilisest küsimusest ja, ja piisavalt palju me ei räägi energia taskukohasusest. turgude liberaliseerimine ei ole olnud olukord mõningates riikides, kus kõik osapooled võidavad, nagu näiteks minu koduriigis Ungaris kus äh, tarnijad on äh, hiiglaslikke kasumeid taskusse pannud. ja siit minu küsimus, kui teie usute sotsiaalsesse õigusesse üldhuviteenuste puhul, siis milliseid praktilisi meetmeid teil on kavas rakendada selleks, et energiavaesust vähendada? Um suur aitäh, härra Oettinger, vastake palun aitäh! minul on soe kodu, ma saan kasutada sooja vett. ja mul on piisavalt mm,, piisavaid vahendeid äraelamiseks ning kõigil peaks olema nii. kuid kui me räägime energiast siis me peame mõtlema ka transpordikoridoridele, siseturule, sellele, kuidas toimub äh, hindade kujunemine. ja kõige selle peal tagama, et energia oleks tõesti taskukohane kõigile. ja seda taskukohasust ei tohi löögi alla seada Euroopa, euroopalik poliitika me saame neid eesmärke edendada läbi avaliku debati, luues käitumiskoodeksi energiaettevõtete mm, jaoks. energiaettevõte ei tohiks kellelegi elektrit või gaasi ära võtta lihtsalt sellepärast, et arve on maksmata. peale selle tean ma Saksa seaduste valguses veel ühest valdkonnast, mis samuti on väga oluline. nimelt peavad säästuhoiuseid pakkuvad pangad neid äh, hoiuseid pakkuma kõigile, nad ei saa otsustada, et teile, teie võite seda kasutada, aga teie ei või. ma ei tea, kas oleks võimalik sarnast süsteemi rakendada energiaga varustamisel, sellist kohustust, kuid äh, hindade kontrollimine, reguleerimine, siseturgu puudutavad äh, sätted, need võimalused meil on ja need on ka võtmetähtsusega elemendid meie eesmärkide saavutamisel. kolleeg, kas te soovite esitada lisaküsimust? ja ma hoian siin käes äh, ühte ähm, uudislehte, kus äh, on esikaanel pankuri pilt kes ütleb, et sotsiaalmajanduse põhimõtted peavad kehtima. ma usun, et ka teie peate silmas pidama selliseid vaateid ühiskonnas ja eh, kas te olete sotsiaalmajanduse põhimõtetega nõus? härra Oettinger, härra Oettinger, teatud pangandusettevõtted on küll läbi kukkunud. Nad töötasid välja selliseid finantstooteid, mida nad tegelikult ei suutnud pakkuda tingimustel, mida alguses lubasid. pangandussektoris on vaja põhjalikku muutust, mis puudutab pankade poolseid kohustusi ja neid ähm, tagatisi, mida nad oma toodete osas annavad. ma arvan, et selles valdkonnas võime me Euroopa Liidu siseselt kokku leppida ning luua standardi finantstoodete turvalisuse tagamiseks. mulle tundub, et mõned inimesed peavad pangandussektorit lihtsalt üheks sektoriks paljudest. mina olen pärit keskmise suurusega ärikeskkonnast ja võin öelda, et keskmise suurusega äriettevõtted Saksamaal peavad ennast ühiskonna ja kultuuri, ühiskonna osaks ja kultuuri kandjaks. Nad on seotud väga paljude inimestega seetõttu oleks ehk ka väär vaadata pangasektorit ja öelda, et kui neil läks halvasti, siis kogu turumajandus on negatiivne asi. mis puudutab nüüd energiavaldkonda, siis sotsiaalmajanduslikku mudelit tuleks alal hoida ja tuleks lisada ka ökoloogiline perspektiiv, sotsiaalne, ökoloogiline, majanduslik, need on kolm tahku, kõiki tuleb arvestada härra Oettinger, palju tänu, vastati väga paljudele, jõudsite vastata väga paljudele küsimustele ja nii nagu reeglid ette näevad, lõpetuseks annan teile võimaluse veel omalt poolt ehm, öelda lõppsõna. ning eh, selleks on teil viis minutit, palun, härra Oettinger. suur tänu sellise atmosfääri eest, mis oli palju sõbralikum, kui mulle eelnevalt ette ennustati, te olite õiglased ja teie küsimused põhinesid ekspertteadmistel. mul on äh, kavas kindlasti äh, käia Brüsselis komisjoni koosolekutel, diskuteerida teiega Strasburgis ja kindlasti diskuteerida teiega eesmärkide ja eeskirjade osas. ma olen valmis äh, tegema koostööd kõikide parteidega, kes on valitud siia Euroopa Parlamenti, te olete kõik võrdselt olulised. meil on väga palju teha meil on palju vaja rakendada, artikkel sada üheksakümmend neli pakub meile suuri võimalusi ja nende ärakasutamine on meie missiooniks järgneval viiel aastal. see on nii teie kui ka nõukogu kui ka minu missioon ettepanekuid äh, ette valmistades ja teile ja nõukogule esitades, nii et äh, mul on hea meel selle usalduse üle, mis te eh, ehk mulle annate. ja täna ma tundsin ennast teie hulgas eh, küll väga hästi, suur tänu! ministerpresident ja aplaus. härra peaminister, kolleeg kolleegid aplodeerisid ja see näitab, et ka nemad tundsid ennast hästi. ma tänan teid vastutuse ja aktiivse arutelu eest. ma lõpetan koosoleku, koordinaatoritega kohtume kell neliteist null null ja teiste kolleegidega kohtume siin komisjonis veel, sest meil tuleb veel kandidaate kuulamisele. tänan!